Io prego, prego tutti gli intervenuti pre.... palun kõigil sõnavõtjatel istet võtta. Bene. Buongiorno e benvenuti a nome di tutti. tere hommikust kõigile. tervitan teid siin ITRE komisjoni liikmete nimel, suur aitäh kõigile tulemast selleks, et osaleda meie kuulamisel Horisont kaks tuhat kakskümmend teemadel. tahaksin eriti tervitada siin kõiki teadlasi, kes on siia tulnud üle terve Euroopa ja samuti Ameerika Ühendriikidest. Nad on tulnud siia tegema oma ettekandeid, nad esindavad kas ülikoole või siis tööstussektorit. tahaksin ühtlasi tervitada siin ka liikmesriikide ja nõukogu esindajaid, samuti komisjoni ametnikke. teadustegevuse, innovatsiooni ja teaduse volinik proua Kehogen Quinn ja samuti tahaksin tervitada siin Taani eesistuja esindajat härra Uffe Tudor-Pedersoni, kes tulevad siia täna veidi hiljem tervitan siin erinevate ülikoolide esindajaid, samuti teadusorganisatsioonide ja tööstussektori esindajaid, kes on tulnud siia kõikidest Euroopa riikidest ja lõpetuseks tahaksin soojalt tervitada ka ajakirjanikke. see, et nii paljud inimesed meie kutsele jaatavalt vastasid ja ka siia kohale on tulnud, ei ole tegelikult üllatuseks. Horisont kaks tuhat kakskümmend on Euroopa Liidu äh, programmidest oluliselt kolmandal kohal pärast äh, põllumajanduspoliitikat ja struktuurifondi, kui arvestada sinna äh, pandavaid rahalisi ressursse. kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani peaks selle programmi eelarve kasvama kaheksakümne miljoni euroni ja seega saab sellest kõige laiaulatuslikum teadusprogramm maailmas mis on aga veelgi olulisem, eh, on see, et Horisont kaks tuhat kakskümmend on midagi, mida peab käsitlema meie tulevikuprogrammina. Va-, vahendid, mis sinna suunatakse, kujutavad endast investeeringut kõige olulisemasse Euroopa ressurssi. kõik minu ITRE kolleegid ning terve Euroopa Parlament on täiesti teadlikud sellest, et meie teadlased kujutavad just nimelt Euroopa kõige olulisemat ressurssi me teame, et selles valdkonnas on ka väga tugev rahvusvaheline konkurents, et need kõige helgemad pead just enda juurde meelitada. kolm nädalat tagasi osalesin ma viiendal Euroopa Teadusnõukogu äh, aastapäeval ja mulle avaldas väga sügavat mure äh,, muljet see, kui suured tulemused olid seitsmendal raamprogrammil see raamprogramm näitas ka seda, et ka teised Euroopa teadusinstrumendid on olnud väga positiivsete tulemustega, kuid samas oleme näinud ka nõrki külgi, mis ei ole vastuvõetavad, muuhulgas näiteks bürokraatia. me peame olema tipptasemel kõikides teadusvaldkondades ja eriti äh, sellistes valdkondades, kus me peame hakkama saama uute nii sotsiaalsete teaduslike väljakutsetega ja ka tehnoloogiliste väljakutsetega. me peame olema edukad ka innovatsiooni osas. ja just nimelt sellepärast peamegi kõiki neid küsimusi täna arutama. kuulamise ajal räägime me ka räägime me raamprogrammist ja spetsiifilisest Horisont kaks tuhat kakskümmend programmist, räägime ka Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudist ja samuti Euratomi programmist. tegemist on väga laiaulatusliku programmiga, aga enne kui alu-, aru-, alustame selleteemalist arutelu, arutelu tahaksin viidata parlamendipoolsele menetlusele. pakett Horisont kaks tuhat kakskümmend käib kaasotsustusmenetluse alla, parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu peavad selle üle läbirääkimisi ning teevad siis otsuse Euroopa Parlament korraldas tänase äh, arutelu sellepärast, et me tõepoolest tahame selles programmis osaleda, meil on olemas ka meie kolleegi proua Carvalho raport, mis räägib rahastamismenetluste lihtsustamisest, samuti on meil härra Audi raport, äh, mis räägib seitsmenda raamprogrammi vahehinnangust, samuti proua äh, Mattiase programm, Äh, mis räägib täpsemalt just nimelt sellest Horisont kaks tuhat kakskümmend programmist. ja täna arutame me Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi üle, põhinedes komisjoni poolsel tekstil ja meil on plaanis selle protsessiga lõpule jõuda sügisel meie komisjonis. siis algavad läbirääkimised Euroopa Liidu Nõukoguga mis peaks lõpule jõudma kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta keskpaigas, eh, just õigel ajal, selleks et programm saaks ellu rakenduda aastal kaks tuhat neliteist. ITRE komisjon juba ütles eelmisel aastal, et kui suurendada teadusprogrammi vahendeid, siis panustatakse kindlasti ka jätkusuutlikkusse arengusse. meie oleme siin eh, Teie sõbrad, teil ei ole vaja veenda parlamenti ja IT-komisjoni selles, et teadusvaldkond on väga tähtis. me tahame teada seda, kuidas saaksime me paremini ähm, määrata prioriteete ja kuidas tagada kõige paremad tingimused. me tahame, et Horisont kaks tuhat kakskümmend oleks edukas, et see oleks äh, Euroopa ajaloos edukas ja et see avaks Euroopale uued uksed paar sõna ka tänase kuulamise korralduslikust küljest. kuulamise vastu näidati üles väga suurt huvi ja me otsustasime selle korraldada siin väga suures ruumis, aga võib-olla sellest äh, saalist ikkagi ei piisa, et siia kõik inimesed ära mahuksid ja esimesel korrusel ASB üks E kahes on ka ruum, kus on võimalik näha tänast kuulamist video vahendusel edasi avaldatakse kõik pärast kuulamist kõik äh, sõnavõtud ka ITRE komisjoni internetileheküljel. loomulikult olete te kõik väga head äh, kõnemehed, aga on vaja aega jätta ka küsimuste ja vastuste jaoks ja seepärast esimehena pean ma väga rangelt kinni sõnavõtu ajast ja paluksin sõnavõtjatel piirduda kümne-viieteistkümne minutiga või paneeli liikmetel ja siis ka parlamendiliikmed peavad sõna ajast kinni pidama. edasi on meil pärast äh, sõnavõtuvooru siis paar minu-, kakskümmend kuni kakskümmend viis minutit küsimusteks-vastusteks ja siis on võimalik äh, ühe minuti jooksul sõnavõttu. ma võtan küsimusi mitme kaupa ja siis annan sõna kõnelejatele äh, kokku siis kümneks-viieteistkümneks minutiks. suur aitäh ja nüüd annaksin sõna esimesele sõnavõtjale ja esimeses voorus proua Theresa Riera Madurei, kes on selle teema raportöör, palun. suur tänu, proua esimees. pärast esimehe sissejuhatust, milles ta rääkis horisondist kaks tuhat kakskümmend tervikuna, tahaksin mina äh, tutvustada lühidalt ka meie paneeli liikmeid ja meid ootab ju kõik ees väga sisutihe päev. esimeses paneelis räägime me esimest äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend prioriteeti, milleks on siis äh, tipptasemel teadus me räägime meie teadusuuringute heast tasemest ja ka meie teadlaste heast tasemest, aga mida me peame tegema selleks, et Euroopa Liit oleks veelgi konkurentsivõimelisel, võimelisem rahvusvaheliselt? Ehm, hea tase on midagi väga olulist teadusuuringute valdkonnas, tegemist on eh, siis mõistega, mis tähendab lihtsalt, et teadus on hea kvaliteediga, aga mõningate jaoks on tegemist ikkagi veidi hägusa mõistega et jõuda selle hea tasemeni, selle hea tasemeni jõudmine on meie teadlaste peamiseks eesmärgiks teaduskeskustes ning ülikoolideks. lisaks sellele, et kui jõuda tipptasemele, siis mitte ainult ei tähenda see prestiiži, vaid see võimaldab ka saada enda kasutusse rohkem vahendeid. ja seega nõutakse meilt kui seadusandjatelt seda, et me täpsustaksime seda, mis see tipptasemel teadus täpselt on. nüüd meil on siin ka tipptasemel äh, eksperdid, kes paneeli raames räägivad. tahaksin esitada teile küsimuse, et kuidas seda tipptaset määratleda, kas äh, see peaks piirduma vaid äh, põhiliste teadusvaldkondadega või kas Horisont kaks tuhat kakskümmend raames peaksime me rääkima ka teistest valdkondadest, näiteks juba pigem majanduslikud mõisted, näiteks konkurentsivõime. heast kvaliteedist me ei räägi mitte ainult teadmiste puhul, vaid ka innovatsiooni ja nende teadmiste üleandmise osas tervele ühiskonnale. kuidas seda kõike aga mõõta? nüüd teine küsimus, mille tahaksime teiega arutada, ka kuidas seda tipptaset nii-öelda laiendada meie komisjoni liikmed teavad väga hästi, et tegemist on teemaga, mis tõstatub ikka ja jälle meie aruteludes. peame tunnistama, et raamprogrammi edukuse osas on olukord väga erinev liikmesriigiti. ja kui olukord selline jääb, siis võib tekkida lõhe mis äh, kahjustab siis ka eelarvevahendite saamist just selle programmi konkreetse osa jaoks. me peame suutma kaasata rohkem inimesi, äh, samas mitte aga alandades meie teadusuuringute taset. me peame leidma vahendi, kuidas seda teha. loomulikult tahaksime rääkima, rääkida ka siin teadus- ja arendustegevusest ja selle haldamisest tahaksin äh, põhjalikumalt rääkida ka inimressurssidest ja mitte ainult äh, Marie Curie äh, edukast programmist, vaid ikkagi rääkida sellest, et kuidas nüüd teha nii, et meie kõige edukamad noored inimesed valiksid just teadusvaldkonna karjääri. kuidas parandada teadlaste töötingimusi nii, et nad oleksid ka mobiilsemad ja veel, kuidas, milliseid meetmeid peame vastu võtma selleks, et luua ühtne turg Euroopa Liidus meie teadusuurijate jaoks? nagu te teate, siis komisjon on öelnud, et kui me tahame jõuda selleni et, et kolmeprotsendiline oleks rahastamine aastaks kaks tuhat kakskümmend, siis peab meil olema miljon teadlast Euroopa Liidus. me peame rääkima ka sellest, kui tähtis on see, et on olemas korralik teadusuuringute jaoks vajalik infrastruktuur. nii et see esimene programmi sammas kujutab endast olulist Euroopa Liidu lisandväärtust ja kindlasti on neil see ka oluline võime parandada meie teadusuuringute olukorda. lisaks on aga tegemist aga ka sambaga, mis praeguses sotsiaalmajanduslikes tingimustes äh, pakub vajalikku just nimelt Euroopale, kes tahab kasvada jätkusuutlikult, luua kvaliteetseid töökohti ning ühtlasi olla konkurentsivõimeline üleilmastunud maailmas. kindlasti ei ole see lihtne, aga ma olen veendunud, et järgnevates sõna, järgnevatest sõnavõttudest saame me väga häid mõtteid selle kohta, kuidas selle suunas siis edasi liikuda. nii et proua esimees, annan teile sõna õiguse uuesti tagasi suur aitäh, proua Madurei. nüüd äh, alustame meie kuulamist ja kõigepealt äh, saab sõna professor Jose Maria Gago, palun. Senhora Presidente, bom dia. Uh, I will then uh, speak in English, but I will speak a few words uh, at the beginning in Portuguese. suur tänu äh,, proua esimees, ma tahaksin rääkida portugali keeles äh,. proua esimees, suur tänu küllakutse eest uh, ja suur tänu, et andsite mulle võimaluse tulla siia ja osaleda sellel arutelul. ma tahaksin äh, kiita kõiki neid inimesi, kes on selle programmi kokku pannud. Äh, ma olen tegelikult kõikide teadus- ja arenguprogrammidega kokku puutunud nende algusest peale Euroopas ja praegune komisjoni ettepanek on kõige parem, mida minu arvates komisjon kunagi on esitanud. ja tahaksin eriliselt kiita Euroopa Komisjoni, Euroopa Komisjoni töötajaid äh, ja juhtivaid inimesi selle ettepaneku koostamise eest. ja ma edasi räägiksin inglise keelt, sellepärast et minu slaidid on inglise keeles saan aru, et optika on selline distsipliin, kus on tõesti vaja natukene julgustust Eh, sest väga tähtis on, et te ka näeksite, eh, mida teile näidatakse, aga minu slaidide koopiad on teile ka jagatud. minu esimeseks punktiks on järgmine. tegemist on hea algusega. meil on vaja hoolikalt üle vaadata reeglid aga me peame arvestama ka teatud äärmuslike parandustega, radikaalsete parandustega. selle ettepanek, seda ettepanekut tuleks kõigepealt läbi lugeda ja siis mõned võimalused välja tuua, mida võiks vaadata kui mootoreid ähm, järgmistel aastatel teadus- ja arengupoliitika ülevaatamisel ma saan aru, aru, et teie jaoks on tegemist väga suure pingutusega, kui te peate neid minu märkmeid vaatama, aga ma loodan, et nende koopiad on teile ka laiali jagatud. ilma aega raiskamata üritame vaadata praegust olukorda me räägime aastatest kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani ja asjad muutuvad järgnevatel aastatel väga palju. toon ühe näite. eelmise kümne aasta jooksul tudengite arv on tõusnud umbes viiekümne miljoni võrra nii et viiskümmend miljonit tudengit tulid juurde sellele sajale miljonile tudengile, kes käisid ülikoolis kümme aastat tagasi. ja tegelikult ka teadustööga tegelejate arv on umbes sarnane, samamoodi ka investeeringud on tõusnud. nii et nüüd aastatel kaks tuhat kaks kuni kaks tuhat seitse, need on viimased arvandmed, mis meil on olemas teadustöötajate arv on tõusnud kakskümmend viis protsenti, viie koma seitsmelt miljonilt äh, umbes seitsmele miljonile teadustöötajale. ja kui me vaatame avaldatud äh, teoseid, äh, rahvusvahelisel tasandil tunnustatud teadustöösid, siis ka see on tõusnud umbes ühelt miljonilt ühe koma viiele miljonile ma ei taha öelda, et meil oleks mingi oht, teadus ja teadmiste maailm tõuseb kiiresti ja asjad muutuvad paremaks. sellepärast, et meil on üha rohkem inimesi, kes tegelevad teadustööga. rohkem investeeritakse nii erasektorist kui ka avalikust sektorist teadustöösse ja järgnevatel aastakümnetel peame me arvestama tõesti ka uute teadmiste ja uute rakendustega, mis panustavad teadustöösse nii et äh, selles valguses peaksime me Euroopa peale vaatama ja mõtlema, mida on võimalik Euroopas ära teha. nii et äh, tahaksin teile öelda, et teadusuuringud on tõesti mootoriks nii Euroopa väärtustele kui Euroopa majandustele ja tegelikult ka majanduslikule ja poliitilisele maastikule, mis peab arvestama nende arengutega, jah, otse loomulikult me peame vastama nendele väljakutsetele, mis tulenevad äh, teadmiste loomisest, meil tuleb ka oma tööstuslikku ja teadusalast konkurentsivõimet äh, suurendada, meil tuleb äh, otsida ka talente nii seestpoolt kui väljaspoolt teadusuuringuteks, aga meil tuleb ka hakkama saada eelarvekärbetega ja majanduskriisiga kogu Euroopa Liidus. ja selles ettepanekus tuleb arvestada tõsiselt ühe probleemiga, nimelt Horisont kahe tuhande kahekümne raames tundub, et piiriülene koostöö on ära kaotanud oma traditsioonilise esialgse rolli, põhilise rolli. ei ole päris selge, kuidas teadustöö võimsusi erinevates liikmesriikides ära kasutatakse ja majanduslikud kärped tulevad väga selgelt ka sellest ettepanekust minu arvates välja. prioriteete ei ole äh, pandud teaduslikule arengule, see tegelikult on ainsaks võimaluseks äh, kriisi lahendamisel. meil on vaja poliitilist ja majanduslikku äh, olukorda selgemaks teha, tuleb poliitikutele selgeks teha, et teadustöö peab olema prioriteet ja see on hea. ja meil tuleb ka mõelda Euroopa sotsiaalmudeli jätkusuutlikkusele ja selle tähtsale rollile ning selle võimalusega ei ole arvestatud, küll on teatud äh, märke siiski sellest, et selle programmiga arvestatakse vaadakem asju praktilisest küljest. mis oleksid need praktilised võimalused kahe tuhande, Horisont kaks tuhat kahtekümmet parandada ja ma arvan, et sellega me täna siin ka tegeleme. siis ma tooksin mõned näited. tegemist ei ole mitte mingi süstemaatilise lähenemisega, toon lihtsalt mõned valikulised näited ja katsun mõningat neist ka üksikasjalikult äh, selgitada. sotsiaalteadused ja humanitaarteadused, äh, nende osakaal on vähenenud äh, selles programmis ja mulle tundub, et kogu Euroopas ja tegelikult ka poliitiliste otsuste tegijate valdkonnas on levinud arusaam, et see peaks muutuma. kujutage ette näiteks, et kasutatakse informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia kohta täpselt samasuguseid äh, argumente ja arvestagem sellega, et nad on igal pool levinud. sotsiaalteadused ja humanitaarteadused on väga tähtsad, eriti just järgnevate aastakümnete jooksul, sellepärast et äh, äh, ühiskonna struktuur ja väärtused muutuvad ja sellest tuleb aru saada. teiseks, teadustöö ja ühiskond. ka selle roll on vähenenud ja see on väga äh, kriitiline, kui me tahame poliitilist järjekindlust äh, sotsiaalteaduste uurimisele Euroopasse meil on vaja leida uusi andekaid inimesi, kes tegeleksid teadustööga ja meil on vaja ka ühiskonna arusaama teadustööst muuta. ja meil tuleb ka teadused nendesse aruteludesse tuua. nüüd aga teadusuuringud. on ikka veel üks probleem, mida pole lahendatud, nimelt äh, tippteadustöö kogu kõikides liikmesriikides Euroopa Teadusnõukogu auhind on olnud eh, väga suureks edusammuks kohe selle eh, eh, teadusnõukogu loomise algusest, kui see seitsmenda raamprogrammiga paika pandi. kuidas on võimalik tippteadustööd toendada kõikides liikmesriikides? meil on väga väikesed liikmesriigid ja meil on ka arenevad piirkonnad ning ma arvan, et kontsept sellised kontseptsioonid nagu Euroopa Teadusnõukogu auhinnad äh, kõikides liikmesriikides tuleks sisse viia. see oleks minimaalne eelarveline toetus, aga sellega oleks võimalik saavutada väga suurt mõju kõikides liikmesriikides. on kohe kindlasti ka teistsuguseid ettepanekuid, mida võiks teha. teiseks äh, äh, äh teadusalane koostöö, praegusel hetkel toetatakse äh, individuaalseid stipendiume ja grante. nii et äh, kuni praeguseni meil ei ole ühtegi äh, koostöömeedet äh,, seda nii alusuuringute puhul kui ka eesrindlike teadusuuringute puhul teadusalane koostöö on väga tähtis ja selle jaoks ka eraldi programmi loomine oleks suureks sammuks edasi. me võiksime alustada informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiast ja liikuda sealt edasi. ja ma arvan, et on kaks võimalust seda. esiteks, me peaksime lihtsalt eesrindlike teadusuuringute äh, kontseptsiooni laiendama ja ütlema, et see kaasab nii teadustöö kui ka tehnoloogia või me lihtsalt peame looma uue rolli ka Euroopa Teadusnõukogu jaoks. ma vabandan, et räägin nii kiiresti, aga aeg hakkab kohe otsa saama. teiseks, teadusalane koostöö on ka väga tähtis äh, parema edasikoolituse tagamiseks nii ülikoolides kui ka väljaspool ülis, ülikoole. Marie Curie programmid on väga head, kuid nad on takerdunud äh, ja ei ole arvestatud nende üüratud äh, muudatustega, mida on kaasa toonud äh, ülikoolide reformimine. ja kõik need muudatused, mida on tehtud nii väljaspool Euroopat kui ka Euroopa sees. nii et suurem osa sellest äh, roomprogrammist äh, on üles ehitatud nendele tingimustele, mis on mõeldud parimatele tudengitele. ja see oleks väga heaks võimaluseks äh, ülikoolides äh, tudengite meelitamiseks nendest riikidest ja organisatsioonidest, mis ei ole praegu ülikoolides esindatud, nimelt tööstusvaldkonnast. nii et teadusalane koostöö ja teadusalase koostöö toetamine on, oleks väga hea ühiste programmide väljatöötamiseks ja see võiks olla üheks võimaluseks, mida tuleks kasutada. nüüd räägiksin kiiresti veel ka paarist äh, küsimusest. on üks küsimus äh, mida tahaksin äh, kindlasti tõstatada, arutasin seda ka ühe kolleegiga, ma pole kindel, kas ta on siin kohal Euroop-, on ähm, Euroopa teadusalase ruumi loomise ettepanek tehtud ja võib-olla tuleks see üle vaadata, sest ma ei ole päris kindel, kas sellega on tegeletud. Ähm, liikumisest on siin juba räägitud ja liikumisega on tegelikult olnud võimalik äh, aidata kaasa siseturule üleminekule. nii et see Euroopa teadustööalane ruum loodi ja kui inimesed räägivad sellistest absurdsetest asjadest nagu sellest, et meil on vaja saavutada Euroopa teadusruum äh,, siis seda ei ole vaja sisse viia. Euroopa teadusruum on lihtsalt kõikide organisatsioonide, kõikide osapoolte, kõikide partnerite kogum. nii et äh, tuleb muuta seda staatilist äh, ruumi või ala kontseptsiooni seda tuleks kutsuda kas tegevuseks või väljakutseks on väga palju A-tähega algavaid sõnu, mida võiks kasutada selleks, et seda Euroopa teadusruumi kontseptsiooni ingliskeelset lühendit siis kuidagi sisuga täita. Ehm, minu järgmine näide on tüvirakud. ma tean, et sellest on saanud valdkond, mis on seotud äh, teadusega ja on väga paljud, kes arvavad, äh, et äh, tüvirakud on midagi kuradist meile saadetud ja ma tahaksin, et te vaadaks, vaataksite artiklit kuusteist, mille ma siin olen välja toonud, kus punases kirjas on välja toodud, kui tähtsad on äh, tüvirakud äh, teadustöös. meil on vaja e, ükskõik, kas embrüote tüvirakke on meil vaja või mitte, kui neid on aga vaja, siis tuleb neid uurida, kas Euroopas või kuskil mujal. kas kogu Euroopas või Ühendkuningriigis, äh, see valik on teie teha, poliitikute teha teiseks, on kaks võimalust, millega pole tegeletud. kas ma võiksin ühe minuti kauem veel rääkida, proua esimees, kui tohib, siis ma tean, et üks meie äh, liikmetest on Saudi Araabias ja ei ole jõudnud siia, nii et me igaüks peaksime kolm minutit juurde saama. Äh, kasutamata võimalustest üheks on kosmos ja kosmos on tõesti väga tähtsaks võimaluseks majanduskriisist väljatulemisel Euroopasse ja minu arvates Horisont kaks tuhat kakskümmend ettepanek ei tegele äh, selle väga tähtsa küsimusega, nimelt koordineerimistööga Euroopa Kosmoseagentuuriga. teiseks, äh, biomeditsiinilised uuringud ja see ettepanek, mille, mis tehti, et tuleks luua Euroopa tervisealaste teadusuuringute nõukogu, ma toetaksin seda ettepanekut, biomeditsiinilisi teadusuuringuid ei ole võimalik teha lihtsalt äh, projektide haaval või grantide haaval. pikaajalised uuringud äh, on tähtsad äh, mitte ainult kodanike tervise ja jaoks, vaid ka Euroopa majanduse jaoks ja ma arvan, et seal on väga suured poliitilised võimalused. ja minu viimane punkt äh, on äh, teadlas, teadustöö rahu nimel, sellega ma lõpetaks. see on ainus äh, koht maailmas, kus äh, palestiinlased, iisraellased, jordanlased, egiptlased töötavad üheskoos. paljud Euroopa riigid aitavad, aga mitte Euroopa Liit ja ma tahaksin, et Horisont kaks tuhat kakskümmend hakkas ka selle programmiga koostööd tegema. suur tänu! ringrazio il professor Gago per il suo intervento. Voglio chiarire. Suur aitäh, professor Gago. aga ma tahan eh, kohe päeva alguses tõesti paluda, et eh, kui teil aeg otsa saab, siis äh, üritage lõpetada, sest äh, ei ole tõsi, et meil on üks äh, kõneleja vähem, sest et see härra on saanud asendaja, meil on sama arv kõnelejaid ja me peame üritama siiski oma päevakavast kinni pidada. ma ei ürita siin lihtsalt olla kuri, vaid tahan struktureerida veidi debatti ah,. niisiis, suur aitäh, professor Kaago. ja järgmiseks Kurt Teketeler kes on äh, Euroopa Teadusülikoolide liiga peasekretär. aitäh, proua äh, juhataja, äh, daamid ja härrad, tere hommikust, kõigepealt tahan tänada Euroopa Parlamenti ja komisjoni selle eest, et Euroopa Teadusuuringute Ülikoolid täna siia kutsuti, et kommenteerida Horisont kaks tuhat kakskümmend ettepanekuid. eeldan, et ITRE liikmed tänaseks teavad, mis asi on äh, Leeru, see on äh, kahekümne ühe ülikooli liiga Euroopas äh, üheksas riigis ja üritame igapäevaselt edendada läbimurde toovaid teadusprojekte Euroopas. üritan kõne ajast kinni pidada, mul on kümme märkust, mida ma tahan teha ja üritan pühendada minuti igale punktile. ma ei ole mingite äh, punkti kaupa presentatsiooni ette valmistanud mingisuguseid slaide mul pakkuda ei ole, te peate lihtsalt kuulama. viieteistkümne minuti jooksul tahaksin ma uurida ettepanekuid, nii nagu on komisjon nad esitanud ja olen oma kommentaaridesse pannud ka juba esimese seose töödokumentidega, mis kaks parlamendiliiget viimase nädala jooksul välja on andnud. Horisont kahekümne 20 loomine raportöör Madurellilt ning teiseks töödokument äh, reeglid äh, osalemiseks, äh, jaotamiseks. üritan tuua siia sisse mitmed sidemed mõlema dokumendiga oma ettekande käigus. minu ettekanne on jaotatud kaheks peamiseks osaks. esiteks tahaksin ma tuua parlamendiliikmete ette viis punkti ja kus ma paluksin, et te ei muuda komisjoni ettepanekuid. teises osas tahaksin tuua viis punkti, mille puhul ma tahaksin, et te uuriksite neid lähemalt ja vaataksite, kas oleks võimalik leida mingisugune parem äh, nüansikam sõnastus kui see, mis hetkel laual on. alustan siis nendest viiest punktist, mille puhul ma paluksin, et ei muudaks mitte midagi. esiteks oleme me väga rahul asjaoluga, et äh, tippteadus on välja toodud äh, kui peakriteerium Horisont kaks tuhat kahekümne rahastamisel. tahaksime vältida seda, et äh, see põhimõte kuidagi muutuks ja tulen tagasi raportöör Madrelli sissejuhatava märkuse juurde, kus ta viitas asjaolule, et ilmselgelt mitte kõik Euroopa riigid ei ole öö, nii edukad kui mõned Lääne-Euroopa riigid, mis puudutab äh, osalemist raamprogrammis seitse, aga Leru äh, pakub koostööd äh, nii-öelda sillategevuste raames, mis on välja pakutud komisjoni dokumendis nii teaduspoliitikas kui strukturaalse regionaalpoliitika raames ma arvan, et me peame aitama neid riike, et nad saaksid suurendada oma teadustöö äh, mahtu, aga selle ja selle rahastamine peab äh, käima struktuurifondide ja teiste allikate kaudu, mitte aga Horisont kaks tuhat kahekümnest. teine punkt, äh, mille üle me oleme väga rahul ja mida me tahaksime sellisena ka säilitada, on see, et otsekulud on sajaprotsendiliselt tagastatud ning kakskümmend, kahekümne protsendi ulatuses on tagastatud kaudsed kulud teame, et ilmselt on ringlemas mudeleid, mis eh, meile ülikoolidena võiksid tuua veidi rohkem raha, aga me eelistaksime, et säiliks see sada protsenti ja kakskümmend protsenti lähenemine, sest eh, see muudab Euroopa Liidu teadustöö eh, projektide haldamise tunduvalt lihtsamaks, oleks rohkem vastavuses riiklike rahastamisreeglitega ning võimaldab ülikoolidel meelitada äh, personali, kes töötavad konkreetselt Horisont kaks tuhat kakskümmend projektidega. aga ma tahan siiski öelda, et see sada ja kakskümmend reegel on miinimum. kõik, mis läheb sellest madalamale, ohustab äh, teadustöö mahukate ülikoolide osalemist Horisont kaks tuhat kakskümmend programmis, sest meie jaoks on äh, teadustöö jätkusuutlikkus fundamentaalne, me ei saa enam osaleda äh, sellises rahastuses, mis äh, ei too endaga kaasa jätkusuutlikku olukorda ülikoolide jaoks. ilmselgelt me ei ole vastu sellele, et äh, kaudsete kulude tagastuse määr suureneks, aga kõik peavad olema teadlikud asjaolust et, et kakskümmend protsenti on miinimum kaudsete kulude puhul. ja kiidaksin asjaolu, et käibemaks äh, Äh, saab tulevikus olema samuti äh, vastav kulu. mitmetes Euroopa ülikoolides on see, et äh, käibemaksu ei tagastata, olnud siiamaani probleem, nii et see on samuti ettepanekus väga hea punkt. ja lõpetuseks tahaksin ma tagada, et tulevikus ei tekiks mingit segadust nende projektidega, mis saavad rahastuse ainult seitsmekümne protsendi ulatuses turule lähedased projektid ja seetõttu taotleksime, et äh, parlament äh, ka siin tagaks selle, et äh, pandaks paika konkreetne definitsioon selle kohta, mis on innovatsioon ja millised projektid on need, mis, mille puhul tagastus on seitsekümmend protsenti. kolmas punkt selles positiivses nimekirjas on küsimused, mis puudutavad teadustöö infrastruktuure. oleme rahul selleks, sellega, et arendatakse Euroopa teaduste infrastruktuure, et säilitada meie konkurentsivõime, seda loomulikult. aga peaks loomulikult olema täiesti selge, et Euroopa teaduste infrastruktuurid eh, eh, ei tohi saada domineerivaks eelarvekuluks kogu Euroopa teaduste poliitikas, nii et on vaja eh, korralikku haldamist, kontrolli, järelevalvet ja kohe alustuseks tuleb mõista seda, et teatud osa nendest infrastruktuuridest on ajutise iseloomuga. et mingisuguseid infrastruktuure ei panda paika selle mõttega, et nad on seal igavesti. neljas punkt positiivses nimekirjas on Euroopa Teadusnõukogu eelarve kinnitus. Leru on alati olnud väga suur Euroopa Teadusnõukogu fänn, me esindame oma kahtekümmet ühte ülikooli äh, ja sellega oleme me rohkem kui kakskümmend protsenti kogu äh, teadusnõukogu stipendiumifondist ja seetõttu on sellest suur panus Euroopa teaduspoliitikale, aga natuke on meid üllatunud äh, see, kui entusiastlikult suhtutakse teadusnõukogu eelarvesse. nagu me oleme aru saanud, siis Euroopa Teadusnõukogu eelarve peab isegi suurenema, sest et kui me vaatame äh, Äh, praegu neid arve, siis äh, eelarve äh, väheneb siis, kui programm, raamprogramm seitse lõpeb ja Horisont kaks tuhat kakskümmend algab aastal kaks tuhat kolmteist, siis teadusnõukogu eelarve oleks null koma kaheksa miljardit eurot ja aastal kaks tuhat neliteist on see ainult üks koma kuus miljardit eurot. see kindlasti ei ole hea. teiseks me leiame, et arvestades, milline on olnud see edumäär ja see on ainult kolmteist protsenti olnud, siis äh, leiame, et eelarve suurenemine äh, tooks kaasa suurema edumäära kõigi taotluste puhul Euroopa Teadusnõukogule. viies punkt positiivses nimekirjas on need mitmed meetmed, mille eesmärgiks on lihtsustamine. oleme väga rahul sellega, mis äh, on kirjas eh, osalemisreeglite eelnõus eh, see, et eh, tekitatakse ühtsed reeglid kõigile programmis osalejatele, et ei ole vaja enam ajakavasid täita nendel, kes töötavad eksklusiivselt ainult ühe Euroopa Liidu poolt rahastatud programmi poolt, auditireeglid, Eh, eh, stipendiumide eraldamise lühemad tähtajad, see, et rohkem kasutatakse Euroopa Liidu projekti haldamisel elektroonilisi vahendeid ja nii edasi, need on kõik väga head punktid ja tahaksin viidata raportööridele, kes on samuti äh,, eriti just härra Eeler äh,, kes ütleb väga korrektselt, selgelt, et peab olema lihtsustamine, paindlikkus, usaldusväärsus ning vastutus. Need on kõik äärmiselt olulised punktid. nüüd teine viiepunktine nimekiri. viis punkti, kus me tahaksime, et äh, asjade üle veel mõeldaks või vähemalt äh, paremini sõnastataks hetketekst. esiteks äh, Marie Curie Actions eelarve, et oskusteks, koolituseks ja karjääri arenduseks me oleme väga pettunud selles eelarves, mis on määratud Marie Curie Actionsile, sest et kui me vaatame hetkearve, siis eelarve väheneb peaaegu ühest, ühelt miljardilt eurolt aastal kaks tuhat kolmteist null koma seitsmele miljardile aastal kaks tuhat neliteist ja jõuab uuesti kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tasemele äh, aastal kaks tuhat üheksateist vastavalt hetkearvudele. me oleme väga üllatunud äh, sellest eelarve vähenemisest, nagu te teate, siis Marie Curie Ehm, eh, skeem on olnud hetkeni eh, üks edukamatest programmidest ja see on kindlasti parandanud eh, teaduspersonali oskusi ja kvaliteeti märkimisväärselt ja siin tuleks asjade üle veel mõelda. ja see tekst, mis hetkel on laual, sealt peaks tulema selgelt välja kõik see, mida me hetkel vaatame seoses rakendamismemorandumiga, mida me uurime koos komisjoniga ja mis on seotud Euroopa teadusvaldkonnaga. Äh, siin on äh, harta, kood, logo äh, selle strateegia jaoks, põhimõtted, mille komisjon on välja arendanud doktorantide koolitamise osas, soolise võrd-, võrdõiguslikkuse osas, kõik need on äärmiselt eh, head eh, algatused ja seda tuleks ehk selgelt siduda sellega siin, et oleks kindel, et lisaks Marie Curie'le pööratakse ka mujal tähelepanu öö, eh, oskustele, koolitusele, karjääri arengule. teine punkt, mille puhul paluksin teie tähelepanu, on, et tahame, et oleks tagatud rohkem alt üles teadustöö algatusi prioriteet kolme osas öö, ühiskonna väljakutsed äh, ja nii edasi, ma tean, et need on olulised küsimused täna, aga meie jaoks on oluline, et mitte kõike ei toimuks ülevalt alla. põhiteadustöö, sellise läbimurred, murret kaasa toov teadustöö on samuti äh, seotud alt üles arengutega ja me tahaksime tagada, et see oleks ka eriprogrammi osades sees. me oleme loomulikult rahul ja seda ütles ka eelkõneleja, et äh, FETS skeemi on äh, Äh, laiendatud, aga me tahaksime, et need tuleksid sisse rohkem konkreetsetesse äh, programmidesse, mitte ainult prioriteet ühte. ja seetõttu ma tahaksin öelda, et FET eelarve peaks äh, tulema kõikidesse programmidesse, mitte ainult esimese prioriteedi omadesse ja seetõttu ka see FET eelarve on praeguses formuleeringus liiga tagasihoidlik. neljas punkt, kus ma tahaksin teie tähelepanu äh, ja siin kindlasti on, on see seotud ka eelkõneleja poolt öelduga, aga ka sellega, mida on öelnud raportöörid, tahaksime näha, et oleks konkreetsem äh, kinnitus äh, teadustöö jaoks sotsiaalteadustes ning humanitaarteadustes. volinik on olnud väga selge äh, oma toetuses sotsiaalteadustele ja humanitaarteadlustele Horisont kaks tuhat kakskümmend valdkonnas, nii et ma arvan, et ei oleks problemaatiline see konkreetsemalt ka teksti tuua. teisest küljest äh, me kindlasti mobiliseerime ka oma liikmeülikoole, et nad äh, peavad lõpetama selle, et äh, kogu aeg kaeveldakse selle üle, milline on olukord sotsiaalteadustes ja humanitaarteadustes. Nad peaksid samuti avanema teistele valdkondadele, inseneriteadustele ja meditsiiniteadusele. peame tagama, et töö tehtaks multidistsiplinaarselt nii et loodame, et komisjon ja parlament ja nõukogu rõhutavad seda samuti suuresti. neljas märkus. Äh, millele peaks rohkem tähelepanu pöörata, on kulude tagastamise probleem, mis on, äh, põhineb äh, majandusnäitajatel, me tahaksime siin viidata Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioonile, kes on selle küsimusega juba tükk aega töötanud oleme pettunud selles, et täielik hüvitus on programmist kadunud. ma saan aru, et peamiselt eelarve peadirektoraadi inimestel oli sellega raskusi. et sellega ei kaasneks suuremat lihtsustamist, ma arvan, et peaksime olema ettevaatlikud selles osas, et me lihtsalt loobume äh, sellega ei maksta tagasi mitte ainult kulusid, mis on teadusprojektis, aga ülikoolid on ka äärmiselt äh, oluline vahend, äh, kuidas äh, institutsioonis siseselt asju hallata. nii et isegi, kui seda ei saaks sellise tagastusskeemina sinna kaasata, siis seda peab ikkagi stimuleerima majanduspõhimõttena ülikoolide sisemises haldamises viimane märkus minu nimekirjas, millele peab rohkem tähelepanu pöörama, on äh, rida artikleid, mis äh, tegelevad intellektuaalomandi õigusega. mis puudutab neid artikleid, siis siin me oleme veidi mures, et äh, tekib tasakaalu puudumine ülikoolide ning tööstuse vahel. kui ma vaatan Äh, artikleid, mis puudutavad äh, ausaid ja mõistlikke tingimusi, seda, et on rõhutatud rohkem äh, kommertsialiseerumist ning tulemuste kaitset, kui me seda, kuidas taustarežiimi kasutatakse, kuidas seda kaitstakse, kuidas, siis ma näen selgelt seda, et puudub tasakaal ülikoolide ning tööstuse positsiooni vahel. teen ettepaneku, et üritame leida nendele artiklitele rohkem tasakaalus lähenemise, mis taga, tagaks selle, et ülikoolid ja tööstused on võr-, tööstus on võrdsed partnerid igasugustes äh, koostöödes, mis äh, luuakse. Need olidki minu kümme punkti, viis positiivset ja viis, mis vajavad veel tähelepanu, aitäh! suur aitäh härra De Kedelerele ja nüüd anname sõna edasi professor Laura Tamayole, kes on Hispaania Riikliku Teadusnõukogu president paraku teda siin ennast isiklikult ei ole ja teda asendab Jorge äh, Velasco. palun, teil on sõna eh,. Buenos dias. tere päevast, suur aitäh, proua esimees. esiteks, nagu te juba siis kuulsite, tahaksin vabandust paluda eh, professor Laura Tamayo nimel, sellepärast et eh, kliimatingimustest tulenevalt ta täna siia tulla ei saanud, nagu minu vana sõber Jose Mariano Cago juba ütles, siis on professor Laura Tamayo tulenevalt eh, kõrbe liivatormist äh, nüüd äh, kinni kuskil kaugel maal ja ta ei saanud siia lihtsalt tulla. aga suur rõõm on mul siin täna olla ja jagada, istuda siin laua taga koos oma kallide kolleegidega, sealhulgas ka Joseega, kellega me öö, äh, oleme Hispaania teadusnõukogu raames ühe, osalenud täpselt samas projektis, eksperimendis ja on suur rõõm rääkida parlamendi liikmetele ja siin eurooplastele. lugupeetud parlamendisaadikud, esiteks tahaksin tänada ITRE komisjoni võimaluse eest jagada teiega mõtteid Horisont kaks tuhat kakskümmend tuleviku osas selleks, et sellest, et me saaksime tõesti saavutada tippteadusel, tipptasemel teaduse. tahaksin alustuseks teha lühidalt äh, ülevaate, jah, ma ütlesin, kirjutasin selle teksti valmis äh, professor Laura Tamayo ja mina olen ikkagi president, kuigi ma ei räägi omaenda nimel nii et tahaksin rääkida sellest, kuidas rahastatakse siis teadustegevust Hispaanias ja e, Euroopa Liidus. me alustame kõige madalamast tasemest ja jõuame siis tootmise sektorini välja. umbes viisteist tuhat inimest moodustavad selle, on erinevaid teadlasi, tehnilist tööd tegevad inimesed ja nii edasi ja see ühendab kõiki Hispaania autonoomseid piirkondi. kuus protsenti personalist tegeleb teadustööga, kuid samas Hispaania töötajatest tegelevad teadustööga kuid, kuid kakskümmend protsenti SKT-st toodavad ning viis protsenti patentidest. on ka väga olulist äh, infrastruktuuri, on ka väga laialdane raamatukogude võrgustik ja väga palju segateadusuuringute keskusi, samuti tehakse koostööd erinevate üliku-, ülikoolidega, olgu need siis era- või avalik-õiguslikud. tegeletakse erinevate teaduslike valdkondadega, on aga ka äh, interdistsiplinaarsus väga levinud. Euroopa Liidu raames oleme osalenud erinevates äh, Euroopa Liidu programmides, kuuendas raamprogrammi raames oli Hispaania teadusnõukogu just kõige paremate tulemustega, kolmkümmend protsenti neist said positiivse vastuse. seitsmenda programmi osas oleme osalenud umbes neljasaja pro äh, projektiga, mis ka rahastamist tegelikult said. ja seega meie oleme optimistlikud selles osas, et me suudame saavutada paremaid tulemusi kui eelmises raamprogrammis. ja oleme siis kõige paremate keskuste hulgas. teeme loomulikult koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega, töötades välja Euroopa teadusruumi läbi eesmärkide kindlaks määramise, samuti tööriistade ja koostöövahendite väljatöötamise näiteks räägime siis tulevasest raamprogrammist või ka selle ellurakendamise lihtsustamisest äh, ja samuti sarnastest tegevustest vastavates siseriiklikes organismides. me tahame panustada Euroopa teaduse arengusse tulevikus ja seega Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamisele, mille äh, tuumaks on ju Horisont kaks tuhat kakskümmend, millest me täna just nimelt siin ka räägime. kolmekümnendal novembril kaks tuhat üksteist avaldas Euroopa Komisjon oma ettepaneku järgmiseks äh, teadus- ja innovatsiooniprogrammiks ehk siis äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend. tegemist on kahtlemata hea sammuga edasi, arvestades äh, ka selle panust ühiskonda tervikuna. nüüd on võetud siin uus, loodud siin uus tuum, eh, innovatsioon, mis kujutab endast radikaalset muutust võrreldes varasemate raamprogrammidega. Hispaania Teadusnõukogu arvates tuleb jääda ettevaatlikuks selle väga huvipakkuva algatuse osas, sellepärast et see ei kah-, ei kahjustaks kuidagi teadusuuringuid Euroopa Liidus siin ettepanekus on väga palju aspekte, mis oluliselt parandavad praegust olukorda. lihtsustatakse näiteks ligipääsu programmi vahenditele, teadlastele ja ka ettevõtetele, kuid samas ajal on selles ettepanekus ka äärmuslikemaid aspekte, mille osas peame me seda kõike veel detailsemalt arutama, et vaadata, kuidas seda optimaalselt ellu rakendada nüüd, kuigi see ei ole konkreetselt äh, siiski meie paneeli teema, siis tahaksin lühidalt siiski teha kõrvalepõike äh, rahastamisküsimustele ja rahastamisreeglitele Horisont kaks tuhat kakskümmend raames. me oleme täiesti nõus, et äh, see, et kui me räägime seitsmenda raamprogrammi kulude hüvitamisest, siis seda süsteemi tuleb lihtsustada. kaudsed kulud võib-olla see, et neid täielikult ei eh, hüvitada, ei kahjusta ilmtingimata mõningaid eh, uurijaid, kuid eh, samal ajal on vaja siin siiski väga olulist konsolideerimist ka reaalsete kuludega. komisjon ise seda nõudis ja see tähendab, et Euroopa toetused väga oluliselt ka kahanevad. kui me tahame tõesti tipptasemel teadust Euroopa Liidus, siis meil ei ole võimalik nii olulises valdkonnas ja nii oluliselt vähendada absoluutselt vajalike kulude hüvitamist. nagu te teate, siis Horisont kaks tuhat kakskümmend keskendub kolmele prioriteedile. kõigepealt siis tipptasemel teadus, sellest räägibki meie paneel teadustöö peab olema nii heal tasemel, et see parandab Euroopa Liidu äh, positsiooni teadustegevuses ka ülemaailmselt. meie arvates äh, peame me siin üksteist täiendama, tegemist peab olema siis valdkonnaga, äh, millele annab hoogu just nimelt Euroopa teadusruum, Euroopa Teadusnõukogu ja samuti Marie Curie programmid ja nii edasi Euroopa Teadusnõukogu juba oma esimese viie tööaastaga on kujutanud tohutut edulugu maailma tasemel. me peame seda endiselt toetama, sellepärast et see võimaldas tervel põlvkonnal noortel teadlastel teostada oma unistust, teha tipptasemel teadustööd, mille algatasid nemad ise ja äh, ka teistele teadlastele, kelle töö on võib-olla olnud veebi rohkem laiali valgunud, pakub see uusi võimalusi. selles programmi kasusaajad äh, ei, on ka inimesed, kes tegelikult on juba väga kõrgelt auhinnatud ka teistes valdkondades, mõned neist on saanud lausa Nobeli preemia strateegia kaks tuhat kakskümmend raames tahame me, et kõige väljapaistvamad teadlased saavad tööd teha täiesti sõltumatult, näiteks Euroopa Teadusnõukogu raames. väga ränk konkurents hetkel rahvusvahelisel tasemel eh, ei võimalda tegelikult eh, tipptasemel teadust tagada. eelarve millega on tulnud välja komisjon Euroopa Teadusnõukogu osas viisteist miljardit. Ähm, sellest äh, meie arvates piisab, aga Marie Curie tegevuste äh, raames, äh, raamesse määratud eelarve kuus miljardit, sellest on väga puudu. Marie Curie raames on tuhanded noored saanud nii Euroopa sees kui ka väljaspool, saanud panna aluse oma teaduskarjäärile väga prestiižikates ülikoolidest tegelikult läheb see veelgi kaugemale, sellepärast et see pakub võimalusi paljudele noortele teadlastele, kes eh, saada eh, rahastamisvahendeid eh, ka väga suuri eri, muutusi kaasa toovatele teadusprojektidele. see võimaldab tõesti teadlasel teha karjääri selles valdkonnas ja kui meil on üks ainus asutus, mis seda kõike haldab, siis tagab see ka suurema sidususe. nüüd Marie Curie tegevused. see kujutab küll praeguse raamprogrammi osas väikest kasvu, aga arvestades riiklike teadusasutuste raskusi ja seda, kui palju on ini-, teadlased viimastel aastatel lahkunud oma kodumaalt, tekib lihtsalt selline olukord, et siin ei ole võimalik enam teadustöö karjääri kuidagi äh, ellu rakendada või läbi viia tõesti kõige parematel noortel teadlastel. kindlasti tuleb keskenduda ka sellele, et teadustöö oleks atraktiivne ja et pakutaks häid töötingimusi noortele teadlastele, näiteks äh, Haigekassa kõigile neile. ja äh, lõpetuseks me ka me, meil on kahju sellest, et International Outgoing Fellowships on ära kaotatud, sellepärast et nüüd ei ole võimalik enam Euroopa teadlastel minna äh, tipptasemel teadusriikidesse. kolme selle programmi samba ühisnimetaja on see, et tegemist on äh, tulevikku vaatava nägemusega seda me näeme väga hästi näiteks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia osas, kus on oluline kulutõhususe tegur. me usume, et ettepanekus välja toodud äh, lähenemine peaks keskenduma interdistsiplinaarsusele, mis ei räägiks äh, tühipaljalt vaid tehnoloogilisest arengust siin on vaja mitmekülgsust, mis võimaldaks erinevaid rahastamisvahendeid Euroopa Teadusnõukogu raames ja et tehaks, tehtaks seda eraldi just tulevaste ja tärkavate tehnoloogiate osas meil on vaja tõhusalt panustada ka innovatsiooni arengusse ja nüüd tipptea-, tipptasemel teaduse neljas aspekt. uute teadusekeskuste loomine on väga oluline ka teaduse arengu vaatenurgast. mulle meeldib väga komisjoni idee ühendada infrastruktuurid Euroopa Liidu äh, tasemel või siis baasinfrastruktuur. siin on kaks olulist aspekti, koordinatsioon äh, ka struktuurifondidega ja teiselt poolt tagada olemasolevate äh, teaduslike infrastruktuuride äh, Äh, kestmajäämine. eriti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia osas on võimalik siin nii mõndagi ära teha ja nüüd lõpetuseks tahaksin rääkida paari sõnaga minu omaenda arvamusest, aga see läheb väga hästi kokku ka sellega, mida me arutame tänasel kuulamisel. kui Euroopa algusaegadel juba tegelikult Vana-Rooma ajal tuginesime me sellistele väärtustele, mis lõppkokkuvõttes rakendusid ellu renessansi ajal ja siis nüüd on täielikult ellu rakendanud praegu, kahekümne esimesel sajandil, kui meil on ka tõesti tipptasemel teadustöö. see näitab inimeste geniaalsust ja see kõik tuge, tugineb tegelikult väärtustel, mida minu arvates praeguses majanduskriisi olukorras ei ole vaja mitte ümber vaadata mõttevabadus ja samuti intellektuaalne ausus. mulle valmistab muret see, et teaduspoliitikas Euroopas on hakatud ellu rakendama põhimõtteid, eesmärke ja reegleid, mis vähemal määral lähevad vastu kaasaegse teaduse põhimõtetele, mis, millele vastas Euroopa teadustöö ju sajandite jooksul täpsemalt ma räägin sellest, et rõhutatagi innovatsioonipoliitikat ja seda, et teadustöös peab jõudma konkreetsete tulemusteni kohe. on täiesti õige, et sotsiaalmajanduslikele eesmärkidele peab ka teadustöö vastama, sellepärast et neid meie ju äh, rahastame ja seega peab olema siin ka teatud vastutus, maksumaksja raha kasutamisel peab olema väga nõudlik, aga siiski ma loodan, et hajutatakse siin minu hirm, et minnakse liiga kaugele. nimelt jäetakse, et ei saada aru seda, et tipptasemel teadus ja innovatsioon lähevad ju kokku ja tegelikult innovatsioon tugineb just nimelt teaduslikel avastustel Hispaania teadusnõukogu üritab pingutada igapäevaselt selle nimel, et teadustöö jõuaks ka tegelikult inimesteni, kes lõppkokkuvõttes ju meie leiutisi ka kasutavad. oleme valmis teiega igat moodi koostööd tegema selleks, et Horisont kaks tuhat kakskümmend oleks teaduslik, majanduslik, sotsiaalne ja poliitiline edulugu ning et see saaks hakkama väga raskete väljakutsetega mis, mida me praegu näeme Euroopa Liidus, mis mõjutavad nii majanduslikku olukorda kui ka äh, tööhõivet. aga nagu kuulsad inimesed on juba öelnud, siis kui teha suuri otsuseid, siis ei ole võimalik kunagi kõigile meele järele olla. suur aitäh! Grazie al professor Velasco ja e ora la parola al professor Peter. suur tänu, professor Velasco ja nüüd saab sõna Peeter Kruus, kes on Max Plancki eh, sihtasutuse president. suur tänu, daamid ja härrad, mul on väga hea meel täna siin olla ja teiega oma mõtteid jagada Horisont kaks tuhat kahekümne üle me kuulsime juba kolme ettekannet ja mul on väga hea meel öelda, et kui ma kuulasin Kurt Dekalteri ja ka kahte teist esinejat, siis me tegelikult jagame kõik seda kümmet punkti, mida esitleti, nii et mul on jäänud mulje, et organiseerijad nägid seda ette ja andsid mulle teistsuguse ülesande. nimelt esitada teile kolm järgmist küsimust. esiteks milleks meil on vaja kõrgetasemelisi alusuuringuid, mis on Max Plancki sisseasu-, sihtasutuse panus ja mida arvab Max Plancki sihtasutus Horisont kaks tuhat kahekümnest? lubage mul kõigepealt tulla põhiliste punktide juurde selles osas, mida alusuuringud annavad Euroopa rahvastele Need on välja toodud siin neljas punktis, esiteks teadmised, haridus, üleilmsed probleemid. kui te vaatate tulevikku, siis selle sajandi lõpus elab meie planeedil kümme miljardit inimest ja nendel inimestel on vaja ressursse, neil on vaja kuus korda rohkem elektrienergiat, kaheksakümmend protsenti nendest inimestest elab linnades, suurem osa nendest inimestest, nelikümmend kaks protsenti nimelt on vanemad kui kuuskümmend viis aastat. nii et äh, teadlastele tuleb esitada need äh, üleilmsed probleemid ja küsimused ja see on ka meie ülesandeks ja me katsume seda ülesannet täita ma tahaksin teile näidata, miks see on huvitav ka äh, ärilises mõttes, eriti kui me vaatame makromajanduslikke äh, vaatekohti. Robert Solo, Nobeli preemia laureaat, ütles, et uute tehnoloogiate kasutamine äh, ait- äh,, moodustab vähemalt kaheksakümmend protsenti SKT-st. üks uuem uuring äh, Hans Gersbachilt, Šveitsi teadlaselt, äh, näitab, et mida rohkem äh, tehnoloogiliselt arenenud riik on, seda äh, suuremad on ka alusuuringutele kulud, nii et mida kõrgetehnoloogilisem on riik, seda rohkem tuleb investeerida alusuuringutesse. ma arvan, et see ei ole kellelegi üllatuseks, aga seda tuleb lihtsalt selgelt välja öelda. siin nüüd järgmine slaid. teadus- ja arengutöö rahastamine riiklikul tasandil ja maailmas. Te näete siin asju, mis panevad mõtlema. kõige kõrgemal näete te kõige suuremat kulutajat ja selleks on Ühendkuning, selleks on Ameerika Ühendriigid, kuid te näete ka, et Hiina kurv tõuseb kiiresti, nii et Hiina on praegusel hetkel juba kõikidest Euroopa riikidest mööda läinud. ja seda muide ka äh, avaldatud teadusuuringute osal ja te näete siin Euroopa riikide osas äh, Saksamaa küll juhib, kuid äh, Saksamaa kurv erineb vägagi meie äh, suurematest konkurentidest, äh, kaasa arvatud Jaapani ja Ameerika Ühendriikide kurvist, nii et me tõesti peaksime jääma selle kokkuleppe juurde et, et kolm protsenti SKT-st tuleb kulutada sest, sest äh, kaks protsenti sellest peab andma tööstusvaldkond ja ühe protsendi avalik sektor. ja kui me, ja seda tuleb teha, kui me soovime tõesti teadus- ja arengutöösse uuringute. ma tahaksin ka näidata, milline makromajanduslik äh, mõju nendel investeeringutel on. siin on tegemist uuringuga, mis mulle meeldib väga. seal analüüsiti viimasel kahekümne viiel aastal registreeritud patente. kui te vaatate neid patente, siis te näete, mis on olnud selle äh, arengu aluseks, te näete et, et seitsekümmend kolm protsenti on äh, olnud rahastatud äh, avaliku sektori organisatsioonide poolt. nii et see on teadustöö ja arengutöö rahastamine kõige paremal viisil makromajanduslikus mõttes otse loomulikult seda pole võimalik päriselt rahas mõõta, kuid see uuring näitab, et äh, avaliku sektori rahadest tuleb uuringuid rahastada. vaadakem seda asja natukene teistmoodi. ilma avalisektori rahastamiseta ei oleks olnud võimalik neid patente välja töötada. kui vaadata nüüd äh, farmatööstust, äh, seitsekümmend üheksa koma üks protsenti, keemi- ja tööstuses seitsekümmend viis protsenti, isegi elektroonikas pea viiskümmend protsenti, nii et see on tõesti äh, suureks üllatuseks. ja järeldus on siin välja toodud äh, selles uuringus, äh, majandusteadlased analüüsid äh, uuringuid nende patentide kohta ja nende järelduseks oli, et valitsused, mis loodavad innovatsiooni toetada, peaksid ka kõrgetasemelist teadustööd välja tooma nii et millest me siin räägime? meil on vaja kõrgetasemelist teadustööd mitte ainult teadusuuringute jaoks, vaid ka majanduse jaoks. järgmine punkt, mida Max Plancki sihtasutus teeb kõrgetasemelise teadustöö toetamiseks? Max Plancki sihtasutus on Euroopa mõttes väga väike organisatsioon millel on teadusinstituudid. meil on keskmise suurusega teadusinstituudid, kus on umbes kakssada viiskümmend äh, kuni viissada inimest tööl. vabandust, kaks tuhat viissada kuni viis tuhat inimest tööl. ja te näete siin, äh, et me oleme keskendunud loovusele. millised üksused on kõige loovamad selleks, et teadustulemusi luua? ja te näete selles kokkuvõttes, et kõrgetasemelisel teadustööl on vaja eh, sõltumatuid organisatsioone, loovad väikesed keskused olid kõige tootvamad, siin on kaasata, arvatud nii Rockefelleri ülikool kui ka Max Plancki sihtasutus. Need instituudid peavad olema sõltumatud, aga nad peavad olema suuremasse konteksti seotud, sest nad ei saa oma suuruse tõttu jääda eraldiseisvaks, nad peavad olema suuremasse konteksti seotud. meil on umbes kaheksakümmend erinevat instituuti. meil on umbes kakskümmend kaks tuhat äh, inimest tööl ja meie eelarve on üks koma kolm miljardit eurot ja me võime ise otsustada, mida me nende eelarverahadega teeme. see põhimõte on väga hea, sest me võtame suurepäraseid inimesi tööle ainult siis, kui nad on olemas, kui neid ei ole, siis me lihtsalt selles valdkonnas hetkel uuringuid ei tee. kui te vaatate neid numbreid, siis te näete et, et kolmkümmend protsenti direktoritest tuleb väljaspoolt Saksamaalt ja meil on üheksakümmend protsenti eh, postdoktori uurijaid, kes eh, tulevad väljaspoolt Euroopat ja meil on väga palju ka külalisteadlasi. ja seda kõike on näha ka tulemustes, loodusteadustes on võimalik tulemisi mõõta äh, tsiteerimiste kaudu ja kui te vaatate tsiteerimisi, siis te näete, et Max Plancki sihtasutus on Harvardi ülikooli järel teisel kohal. ja siin ei ole suuruse korrigatsioone tehtud, nii et väikese üksusena me oleme tõesti päris tootnud. meie instituudid on põhiliselt Saksamaal, aga ka Euroopas kaks tükki Itaalias, üks vabandust, kaks ka Hollandis ja ma olen praegusel hetkel instituuti üles ehitamas Luksemburgis ja ka Florida äh, rahastab ühte instituuti ning üheskoos Luksemburgiga kavatseme me luua ka instituudi õigusteadusalaste uuringuteks Luksemburgis veel üks asi, mille tahaksin välja tuua ja ma toonitan seda sellepärast, et see võib olla väga huvitav sellele küsimusele vastamiseks, mida siin esitati, nimelt kuidas me saame toetada kõrgtasemelist teadustööd nendes riikides, kus, kus ta praegusel hetkel ei ole. me oleme välja töötanud äh, Max Plancki keskuste kontseptsiooni ja selle kontseptsiooniga on meil võimalik äh, institutsioonilist rahastamist tagada partneritele ükskõik millises riigis esialgu viieks aastaks ja seda aega on võimalik pikendada ning meil on võimalik äh, rahastada kõiki programme, kaasa arvatud äh, teaduskoole, noorteadlasi, ja teadus- ja uurimisrühmasid nendes riikides, on üks eeltingimus. nimelt see riik, kus me seda teeme, peab kandma poole kuludest. tegemist on suurepärase kontseptsiooniga. kui te soovite kõrgetasemelist teadustööd, mida in-, rahastatakse institutsiooni tasandil, meil oleme juba keskendunud teatud äh, riikidele, meil on Pariisis instituut, äh, me praegusel hetkel oleme loomas äh, instituuti Londonis. me loodame, et meil õnnestub ka Hispaanias äh, instituut avada, kus uuritakse erinevaid religioone keskajast alates, vaatame juutide ajalugu, moslemite, kristlaste ajalugu, see ja me loodame nendest uuringutest teha ka järeldusi tuleviku jaoks, nii et see kõik näitab, et meie koostöö ja koostöö tuleneb siin tõesti alt ülespoole, et selle koostööga on võimalik midagi ära saavutada. me teeme koostööd kõikides Euroopa riikides ja otse loomulikult kogu maailmas ja kui te vaatate seda diagrammi, siis viimases tulbas on näha, et Euroopa Liidu rahastamine on Max Plancki instituudi jaoks olnud väga tähtis, sest äh, raamprogrammist neli kuni raamprogrammini seitse on näha äh, samm-sammult suurenemist ja see raha on Max Plancki instituutide jaoks olnud väga tähtis. ning see ei üllata teid, kui te näete, kust äh, need vahendid tulevad ja ma toetan seda, mida ütlesid eelkõnelejad. nimelt Euroopa Teadusnõukogu on väga tähtsaks meetmeks ning me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa Teadusnõukogu rahastamine suureneb, sest kui te tahate toetada kõrgetasemelisi uuringuid, siis see on kõige paremaks võimaluseks. Max Plancki jaoks on see samuti tähtis, siin mainiti ka Marie Curie'd mina tahaksin öelda, et kui te tahate rohkem toetada veel miljon teadlast rohkem, siis tuleb ka Marie Curie programmile rohkem vahendeid ette näha. tegemist on väga tähtsa ülesandega toetada noorteadlasi, toetada nende liikuvust, toetada kogemuste, teadmiste vahetamist riikide vahel ja see on hea ka nende riikide jaoks, kus praegusel hetkel veel kõrgetasemelist teadustööd ei toimu järgmine slaid on väga palju erinevaid äh, programme, mul ei ole täna aega nendest kõikidest rääkida, kuid üks tähtis programm on see, mis äh, keskendub vananemisele, peame selle küsimusega tegelema mitmetel põhjustel, me peame rääkima tervislikust vananemisest ja on veel üks väga tähtis asi, mida siin öeldi juba sotsiaalteaduste kohta. terviseuuringute vallas äh, meil üha rohkem tuleb tegeleda individuaalse meditsiiniga mis asi? genoomi uuringut, äh, mille osakaal järjest rohkem tõuseb. Äh, mida teha nende andmetega, kellel on juurdepääs nendele andmetele? Äh, kellel on võimalik kasu lõigata nendest andmetest? mis on järelduseks, see on nüüd Max Plancki sihtasutuse seisukohaks, nimelt kõrgetasemelistes teadus- edasi, teadusuuringuid tuleb, kaitse tuleb kaitsta, Euroopa Teadusnõukogu, meil tuleb kinni pidada alt ülespoole lähenemisest, meil tuleb suurendada vahendeid ja meil tuleb äh, suurendada rahvusvahelist äh, koostööd. on veel üks asi, mille tahaksin siin välja tuua, see, mis on siin rohelisel taustal kirjas, ma arvan, et see ettepanek, mille on teinud parlament, nimelt et äh, paindlik rahastamine vastavalt Max Plancki eh, keskustele on suurepärane näide. ma arvan, et sellega on võimalik eh, tõesti eh, tagada rahastamine ka nendes riikides, kus praegusel hetkel tipptasemel uurimistööd ei toimu. Grazie al professor Cruz, apriamo immediatamente. aitäh, professor Cruz. nüüd me saame kohe anda sõna saali, nagu te näete, siis me oleme graafikust veidi maha jäänud, nii et ma pean väga rangelt äh, kõne eest kinni pidama, proua Hertsog, palun. aitäh, proua esimees. suurepärane oli äh, neid kõnelejaid kuulata, nii et aitäh, et te korraldasite selle koosolekule. tundsin äh, mõnda kõnelejat nagu härra Kaugo näiteks eelnevatest kohtumistest ning äh, olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite, et tippteadused, äh, see tähendab äh, tippmajandus tulevikus ja seda peab mainima, kui me räägime teadusprogrammist ja ma arvan, et see on väga oluline sõnum, mida peavad kuulama ka nõukogu ja rahandusministrid, sest me ei tohiks unustada äh, et äh, mitmeaastase finantsraamistiku lõpuks hääletatakse nõukogus, parlament saab lihtsalt öelda jah või ei. Äh, minu küsimus on kõige viimasele kõnelejale, kes ütles, et äh, need tärkavate osade kaasaaitamine, kus tippteadust veel ei ole, mina olen riigist nimega Ungari ja näen, et see piirkond kannatab, mitte ei majandus ega teadus ei liigu mitte kuskile ja tegelikult sooviksin saada nõu no milline oleks teie soovitus nendele riikidele, kes, eh, et eh, mitte maha jääda, samas aga eh, ka, et nad ei takistaks teie edasiliikumist, sest et nendel on samasugune hääletusõigus parlamendis ja nõukogus. kõige hullem oleks, kui me kaotaksime selle toetuse mitmeaastasele finantsraamistikule. kuidas ehitada üles strateegiat, mida kõik toetaks ja mille puhul kõik eh, võtaksid endale kohustuse kaasa aidata. muidu on poliitikul nagu minu väga keeruline, mina väga keeruline teadust äh, siin täielikult toetada, samas aga sattuda kriitikale Ungaris, sest et eh, minu riik saab selle võrra vähem raha. aitäh. suur aitäh, proua Hertsog härra Tsukalos. aitäh, proua esimees. tahaksin tänada kõiki inimesi, kes sõna võtsid. Nad valgustasid tõesti minu jaoks mitmeid valdkondi. tahaksin tänada Max Plancki esitatud esimeest just eriti, sest et tema poolt antud informatsioon on võimaldanud meil liikuda kaugemale sellest Euroopa perspektiivist ning andnud meile mulje, et milline on rahvusvaheline keskkond. tema poolt välja toodud arvud on väga muljetavaldavad. kui me vaatame maailma areeni, siis on võimalik näha, kui palju Euroopa peamised konkurendid, Ameerika Ühendriigid ja Hiina, on suurendanud oma teadusrahastamist, kui vähe seda oleme meie teinud. mina tulen väiksest riigist, mis on hiljuti sattunud kahetsusväärsete tingimuste ohvriks ja mina leian, et äh, ainuke moodus äh, Euroopas asju edasi ajada, on asju äh, ajada tipptasemel mul on hea meel näha, et riigid, kes Lissaboni protsessis on äh, maha jäänud, peaksid äh, struktuurifondide ning teadusprogrammide kaudu koostööd tegema. Nad peaksid üritama osaleda äh, tippteaduste tegemises. tippteadused on midagi sellist, mida ei peaks pidama äh, demokraatlikuks protsessiks, see ongi aristokraatlik juba oma sisu poolest. aitäh. suur aitäh. proua Ford, palun. Äh, aitäh suurepärastele kõnelejatele. kas te saaksite paar sõna öelda veel selle kohta, mida te pidasite silmas eh, grantide aja lühenemise all? Eh, osalejad on mulle öelnud, et kui neil on mõistlik aeg eh, granditaotlus sisse anda, siis on tõenäolisem, et nende taotlused on ka suurepärased. ja nad tahaksid näha, et see käitlemisaeg komisjonil lüheneks mitte aga niivõrd äh, taotluste esitamise tähtaja lühenemist. ning äh, tuleb, äh, tuleks vähendada ka seda, kui palju neil tuleb erinevates formaatides sama informatsiooni anda taotlusmenetluse käigus aitäh, proua Carvalho, palun. Um, thank you very much, president. <clears throat> I would like. suur aitäh, tahaksin äh, tänada kõiki kõnelejaid äh, heade soovituste eest ning tahaksin esitada ka küsimusi, küsimuse äh, tippteaduste kohta ja selle kohta, kuidas sinna jõuda tervitan äh, seda, kuidas komisjoni ettepanek äh, on äh, välja toonud rõhu tippteadustele ilma mingisuguseid majanduslikke või geograafilisi eeltingimusi seadmata. aga oluline on ka see, et me julgustaksime neid tärkavaid tippteadusi osalema kaks tuhat kahekümnes. meil on sellega ka see trepp tippu, mis võimaldab väikestel üksustel, siis on seal väiksed, eh, sellised nagu väiksed teaduskeskused või väga innovaatilised startup'id. Eh, see ei tohiks eh, seada ohtu pädevuse suurendamist, mis on struktuurifondide eesmärgiks ning riiklike fondide eesmärgiks ning me peaksime ehitama sildu Horisont kaks tuhat kahekümne ning sellist tüüpi pädevuse kasvatamise vahel. see on midagi muud kui see tippteadus, mida tehakse väiksel tasemel vähem tuntud rühmituste poolt mis on igal pool Euroopas. Horisont kaks tuhat kakskümmend peaks olema välja kujundatud niimoodi, et me, et see kataks ka need väiksed üksused. meile toodi näide see teadus, Euroopa Teadusnõukogu äh, punktidest igas liikmesriigis, kas saab tuua veel teisi näiteid selle kohta, kuidas rakendada seda treppi tippu Horisont kaks tuhat kakskümmend raames, aitäh! Grazie, parola kolleeg Gutierrez Cortines. aitäh. härra Gutierrez Cortines, palun. Muchas gracias, senora president. suur tänu, proua esimees, mina tahaksin esitada küsimusi mitmete teemade kohta mulle on alati muret valmistanud üks teema ja valmistab siiamaani nimelt, et ei ole piisavalt personali lihtsalt teadusuuringute tarvis Euroopa Liidus kõik raportöörid on nõus sellega, et Marie Curie programmist ei piisa. esimene vale samm oli see, et Marie Curie eraldati Horisont kaks tuhat kahekümnest ja nüüd hallatakse seda hariduspoliitika raames, nii et siis teadusuuringud ühelt poolt ja haridusvaldkond teiselt poolt. nii et äh, tahaksin selles osas siis esitada mitu küsimust. esiteks, Max Plancki instituudi esindajale tahaksin esitada järgmise küsimuse. Saksamaal on äh, palju selliseid projekte, kus äh, ühelt poolt siis magistrikraad ja teiselt poolt koolitus. kas oleks võimalik, et ka äh, oleks võimalik luua siin projekti raames stipendiumite ning projektide vahel selge seos? meil on ikkagi ju kohustus nende inimeste ees, keda me koolitame ja kui me räägime avaliku erasektori vahelisest koostööst, siis äh, seda rohkem, nii et kas seda aspekti oleks võimalik siia programmi sisse võtta? teine küsimus, mis on suunatud ülikoolide esindajatele, mulle meeldis väga äh, Leru ettekanne. Äh, tihtipeale juhtub ülikoolides nii, et rektorid ei taha tegeleda selliste teemadega, mis kuidagi teistele on ebamugavad nii et kas te olete valmis äh, looma sellise kohustusliku hindamise õppekavadele ülikoolides? kas oleks võimalik see, et stipendiumid oleksid ka mobiilsed? nii palju, kui mina asjast olen aru saanud, siis äh, ülikoolid üldiselt ei ole nõus mingisuguse hindamisega. nii et millise piirini oleks võimalik siis hinnangu andmisega minna ja nüüd kolmandaks. minu arvates oleks äh, ka hea see, kui struktuurifonde kasutatakse selliste riikide poolt, äh, kus on suuremaid raskusi koos tipptasemel ülikoolidega, nii et kas ei oleks võimalik tulla välja sellekohase ettepanekuga nii et äh, kasutatakse ühiselt neid vahendeid, aga et samal ajal võtaksid äh, tipptasemel olevad äh, ülikoolid endale ka kohustuse nii-öelda koolitada inimesi nende ülikoolide tarvis, kes asuvad sellistes kohtades, kus see tase ei ole nii kõrge. härra Roil, palun. mul on ainult üks küsimus, mida tegelikult aga kolleegid on juba ka maininud kõrgetasemelised teadusuuringud peaksid jääma meie prioriteediks, selles osas oleme me ühel nõul. kuidas me aga lahendame siis nende riikide probleemi, mis ei ole praegu veel nii kaugel? meie komisjonis on tehtud ettepanek, nimelt mõte konkurentsi kohta, et need riigid, mis on juba kaugemale jõudnud, tuleks omavahel ühendada. ma tahaksin teada, kuidas või mida teie arvate sellest mõttest. härra Kruus, te tegelikult ütlesite ka juba või mainisite, et teie arvates on see päris huvitav mõte, sest kui me seda tahame, siis me ei peaks seda kuskile ääremärkustena äh, mainima, vaid me peaksime selle keskseks punktiks tõstma, sest need riigid äh, peaksid saama siis korraliku meetme, juhul kui nad tõesti isegi oma rasketes oludes pingutavad et, et kolme protsenti kulutada. suur tänu ja proua Niibler, palun järgmisena. suur tänu, proua esimees, ka minu poolt kõigepealt suur tänu suurepäraste ettekannete eest meie külalistelt. tahaksin tõstatada kaks küsimust, esiteks äh, see, mida kuulsin kõikidelt esinejatelt, äh, nimelt, et Horisont kaks tuhat kakskümmend kriteeriumid peaksid olema äh, sellised, mis arvestavad ja panevad keskpunkti just kõrgetasemelised uuringud. see pole kellelegi uudiseks, aga me teame, et väga palju on vaja veel ära teha. härra Kruus, kui ma tulen siin teie nii-öelda nimekirjade juurde, siis te tõite siin välja erinevad äh, ähm, avaldatud teosed äh, ja kui me vaatame siin neid äh, nimekirju, siis me oleme, näeme kümne ülikooli hulgas äh, on üheksa USA ülikooli, ainult siis Max Plancki sihtasutus, mis selle kümne 10 Äh, hulgas kuidagi sammu suudab pidada, nii et kui me räägime siin alati sellest, et me tahame kõrgetasemelistele uuringutele keskenduda, siis tuleb siiski mõelda ka selle peale, kuidas me seda eesmärki rakendame, sest praegusel hetkel muidu me kaotame oma rahvusvahelise konkurentsivõime. olen nõus sellega, mida väga paljud ütlesid ja ka meie oma kolleeg, kolleeg Herzog, et kui me teeme neid uuringuid äh, kui me teadusuuringuid ei tee, siis majandus ei kasva, majanduskriisist on raske välja tuua, nii et ma tõesti leian, et see kõrgetasemeliste uuringute kriteerium ja Euroopa Teadusnõukogu toetamine on väga tähtis, näiteks kas või Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi kaudu meid kõiki huvitab kõige rohkem see, et kõiki liikmesriike toetataks nende püüdlustes. ka mina tahaksin veel kord teada saada, et kuidas meil oleks võimalik see, seda eesmärki siis ka tõesti täita, millised on need ettepanekud, kuidas rakendada, ma saan aru, et Ühtekuuluvusfondist on võimalik raamprogramme rahastada, see on tõesti väga mõistlik ja nutikas lähenemine. kuid ma oleksin väga tänulik ka kõikidele teistsugustele ettepanekutele. ja siis veel üks asi, millest pole mitte midagi kuulnud, võib-olla sellepärast, et siin istuvad ainult meesterahvad, nimelt äh, potentsiaal, mis peitub naistes. ma tahaksin, et äh, te, kallid härrased, ütleksid meile, äh, ütleksite meile, kuidas me saaksime naisterahvaste potentsiaali ära kasutada. jah, teie küll mainisite seda, aga siiski tahaksin teada, kuidas seda naiste potentsiaali teadustes paremini ära kasutada. suur tänu. Grazie, signor Berlinguer tänu, härra Berlinges. Grazie, president, mi unisco al coro molto di valut-. suur tänu. ka mina tahaksin öelda oma tänusõnad kõikidele sõnavõtjatele. tõepoolest, Euroopa Liit liigub edasi teadusuuringute valdkonnas, kuid samas me kaotame veidi maad Ameerika Ühendriikides on olemas teadusuuringuid haldav organism, samamoodi nagu ka Hiinas ja Jaapanis, aga meil on neid kakskümmend seitse. loomulikult on tegemist väga võimsate instituutidega nagu Max Planck ja ka teised, aga olulisem on siin integratsiooni aspekt, sellest rääkis ka professor Kaago sellest ajast peale, kui raamprogramm loodi, on edasi liigutud ja nüüd on see tõesti programm, mis seisab tugevatel jalgadel. nüüd ole, tuleb töötada ka selle nimel, et parandatakse Euroopa Liidu sisest koordineerimist nii ressursside kui ka äh, muul alal. teadusnõukogu on loomulikult oluline samm edasi aga vaadakem näiteks, mis toimub Bologna protsessiga, Euroopa Parlament andis sellele mõnda aega tagasi täiesti uue hoo, nii et ta peab tagama selle, et ka komisjonis jõutaks selleni, et panustataks just nimelt integreeritud süsteemi. Jose Marianoga sellest rääkis, ei räägita eriti palju tegelikult äh, teaduskultuurist, see on midagi täiesti teistsugust kui teadusuuringud. teadusharidus äh, teaduskeskustes vajab tugevdamist läbi selle oleks võimalik levitada ka tõelist teaduskultuuri, sest et just nimelt see toidabki ju teadusuuringuid. härra Johnson, palun. suur tänu, proua esimees, mina esitan oma küsimuse rootsi keeles. ma olen täiesti nõus eelkõnelejatega sõnavõtud olid kõik väga põnevad ja nagu te alguses juba ütlesite, proua esimees, siis meid ei ole tegelikult vaja veenda selles, et kui oluline on investeerida teadus- ja arendustegevusse ja innovatsiooni. kuid kõigest hoolimata tahaksin pöörduda tagasi ühe proua Madurei, Madureie esitatud küsimuse juurde. tema on ju raportöör, ise olen pärit Rootsist ja ma olen täiesti nõus just nimelt sellega, et tipptase on siin tähtis, samas peab aga vaatama ka, milline on iga riigi poliitiline tegelikkus. me peame tegema selle programmiga tööd ka poliitilisest vaatenurgast ja käsitlema seda, et kuidas teadusuuringute tipptase aitab Euroopat tervikuna edasi. mitmed kolleegid tegelikult sellele aspektile juba ka viitasid, aga minu arvates tuleks sellele äh, keskenduda veelgi rohkem. teadustegevus ning innovatsioon peavad olema midagi sellist, millest saab kasu terve Euroopa Liit. nii et äh, minu küsimus, mis peegeldab siis ka seda, mida ütles proua Madurei, oleks järgmine. Äh, mida ütleksite siis teie, et kuidas saaksime me poliitiliselt tugevdada äh, teadustegevuse poliitilist mõõdet selleks, et teadusest saaks äh, trump tervele Euroopale. mida saaksime teha meie poliitikutena, kuid mida saavad teha laiemalt ka institutsioonid, teadusasutused ja nii edasi? koostöö näiteks Max Plancki instituudiga võib just nimelt sellesse töösse panustada, samas tuleb aga arvestada ka äh, kõiki neid tegelikkust või seda tegelikkust, millega me seisame silmitsi. Hvala lepa, gospa predsednik. kolleeg Sibovitš, palun. suur tänu. proua esimees, ma tahaksin tänada nende suurepäraste ettekannete eest. kõrgetasemelised uuringud äh, tulenevad ka Euroopa Parlamendist ning ning teadusuuringud ähm, vaatavadki Euroopa Parlamendi poole. minu küsimus, ma tahaksin teada, kuidas on võimalik omavahel ühendada kõrgetasemelisi teadusuuringuid ülikoolides ja majandussektoris, tööstusvaldkonnas. sest niimoodi on meil võimalik tegelikult ka teadmisi praktikasse ellu viia. ma tervitan kõiki neid äh, praktilisi kogemusi, mis tulevad Max Plancki instituutidest ja härra Kruus ka tegi väga suure panuse meie arutellu. ta andis meile ka väga tähtsaid sõnumeid. nimelt, et me peame olema tõhusad ja tegema koostööd teistega, isegi kui oleme väikesed. see on tegelikult suureks sõnumiks ka väikestele, ülejäänud väikestele instituutidele, kes kes näevad oma tulevikku rohkemates vahendites, kuid alati tuleks ka endalt küsida, kui tõhus on töö, eriti just kriisiaegadel. nii et tuleb esitada küsimus, milliste teguritega on võimalik äh, edu mõõta ja kuidas üles ehitada sellist keskkonda, mis oleks loov, äh, milles äh, teadlastel on lihtsam oma tööd teha ja milles on neil ka lihtsam loov olla. suur tänu ja härra Castillo, palun. Thank you, thank you, president um.... suur tänu, suur aitäh, proua esimees. esiteks tahaksin tänada teid kõiki eh, sellepärast, et teie, see meie ülesanne ei ole mitte ainult huvitav, vaid see on ka väga kasulik. tahaksin viidata ühele konkreetsele punktile mis minu arvates on väga tähtis. just nimelt see rahvusvaheline mõõde. minu arvates peaks Horisont kaks tuhat kaheksakümmend, kaks tuhat kakskümmend olema peamisi instrumente Euroopa Liidus ja ka eeskujuks ülejäänud maailmale, aga see ei peaks olema vaid ühesuunaline protsess vaid kasutada ära inimressursse ja teadmisi, mis tulevad väljaspoolt Euroopat. see peaks olema ka parim viis, kuidas suurendada Euroopa asutuste kohalolekut teistes maajagudes ja äh, soodustada partnerlust äh, ka mitte Euroopa asutustega Te rääkisite juba koostööprojektide arvust ja nii edasi, mis teil on äh, riikidega väljaspool Euroopa Liitu, aga äh, hoolimata sellest, et üldiselt äh, on programm avatud ka kolmandatele riikidele, ei ole spetsiifilist eelarvet, mis oleks ette nähtud just nimelt selle tarvis ja see ei kujuta endast ka prioriteetset valdkonda. nii et sellised otsused tuleb teha juba rakendusfaasis ja kui me räägiksime nüüd selgelt rahvusvahelisest koostööst, siis me saaks, saadaksime võib-olla ka selge sõnumi just kolmandatele riikidele, nii et selles osas pean ütlema, et prioriteedid, mille pani paika strateegiline rahvusvahelise koostöö äh, foorum, äh, on siin tegelikult, nendele ka viidatakse, aga siin on ka poliitilised piirangud siin on näiteks kirjas, et mitmetes valdkondades hoolimata kõigest on soovitav võib-olla võtta omaks ettevaatlikum lähenemine ja see on rohkem Euroopa Liidu huvides. arvestades seda tüüpi lähenemist, siis praktikas võib see tähendada, et rahvusvahelist koostööd vähendatakse oluliselt. äkki saaksite sellest ka pikemalt rääkida, sest et mina usun, et äh, rahvusvahelisel mõõtmel on oma koht Horisont kaks tuhat kakskümmend sees ja praegu see mõõde on veel siin veidi nõrk. suur tänu, me oleme väga palju ajast maha jäänud, lausa pool tundi praeguses olukorras, nii et siin on veel palju sõnasoovijaid. palun piirduge pooleteist minutiga, nüüd on sõna härra Höökmargil Thank you very much um,. Uh, I would also like to thank the speaker. suur aitäh, tahaksin samuti tänada kõnelejaid. pean tunnistama, et äh, äh, mul ka puudub selline globaalne perspektiiv teatud eranditega, sest et äh, meil on tendents pidada äh, siin diskussioon sellele, kuidas äh, levitada seda äh, tippteadust, mis meil on. nagu see oleks probleem, aga probleem on ju selles äh, Äh, milline tippteadus meil puudub võrreldes äh, ülemaailmse konkurentsiga. ja seetõttu tahaksin paluda, et meie külalised avaldaksid arvamust selle kohta, kuidas äh, muuta Euroopa teadustöö globaalseteks tippkeskusteks, kuidas me saaksime meelitada rohkem rahvusvahelisi teadlasi Euroopasse. Nad, küsimus on natuke samas liinis kui proua de Castillo oma veidi aega tagasi ja kuidas oleks äh, võimalik äh, viia tippteadusi teistesse Euroopa piirkondadesse, kasutades struktuurifondist, kui me hakkasime, hakkaksime arutama siin selle üle, kuidas kasutada raamprogrammi selleks, et äh, aidata teised Euroopa osad samuti saavutada tippteadust, sest et siis meil ei ole üldse mingit tippteadust, sest et kogu aluspõhjus äh, Äh, selleks tippteaduse arenduseks on saavutada tipptase teatud punktides selleks, et äh, konkureerida muu maailmaga, ehk siis väljakutse on see, kuidas olla parem kui teised. oluline on see, et me ei hakkaks arutama seda, kuidas jaotada seda, mida meil tegelikult ei ole. aitäh, härra Ransford, palun. aitäh, ma pean ütlema, et äh, kõikidest nendest sõnavõttudest, mida ma täna kuulsin, kõige huvitavam tundus mulle Max Plancki instituudi juhi sõnavõtt. see tundus väga produktiivne Euroopa raamistiku jaoks. aga pean tunnistama, et mida rohkem ma kuulen, seda rohkem jääb mulle mulje, et meil on probleem peamiselt organisatsiooniliste perspektiividega ja me ei tegele probleemi sisuga. ja probleemi sisuks, äh, tuumaks on üldine avaliku arvam-, avalik arvamus, meil on, avalikkus on tehnoloogiliselt see skeptiline. Euroopas äh, puudub selline äh, pioneerivaim, mis meil varem olemas oli ja kui me äh, Äh, kui me võrdleme seda skeptisist, skepsist, mis praegu Euroopas on, sellega, milline on äh, millised on tunded Hiinas või muudes maailma osades, siis pean tunnistama, et äh, Hiinas on tunda sellist nälga modernsuse järele, nad saadavad tuhandeid noori inimesi Euroopasse, et õppida näiteks seda, kuidas on autod üles ehitatud. Nad vaatavad, millised on meie tehnoloogiad te teaduse tulemused Euroopas ja Ameerika Ühendriikides ja nad lähevad tagasi Hiinasse ning viivad need meetodid oma tootmissüsteemidesse. niisiis, palun, me peame tegelema rohkem probleemi tuumaga, sellega, kuidas äh, juhtida ühiskonda teaduse suunas, me peame muutma avalikkuse arvamust ja see ongi probleemi tuumaks rahastamine äh, siin võib aidata, aga see ei ole probleemile lahenduseks ja teine märkus. kui me läheme tagasi ajaloolises perspektiivis äh, vaatame, kuidas asju on leiutatud, kuidas on avastatud teaduses asju, siis me näeme, et suur osa uutest avastustest on tulnud kriisi ajal, majandusliku ja sotsiaalkriisi ajal kui me vaatame seda ajaloolist äh, äh, perspektiivis, me võime siin kasutada Kondratjevi pikkade lainete teooriat, kus on näha, et äh, enamik uued avastused kontsentreerusid. minu küsimus on, kas on võimalik simuleerida sellise uute innovatsiooniklastrite äh, Eh, tekkimist normaalsetel ajaperioodidel. Io vi prego, mm, c'è un rispetto nei riguardi degli altri, la parola al collega Prodi. aitäh, eh, paluksin, et te võtaksite sõna nii lühidalt kui võimalik, et, et austada teiste inimeste kõneaega. härra Prodi, palun. leiame ennast olukorras, kus eh, me on, on tohutud muutused aset leidmas ja kui me tahame jätkusuutlikku maailma saavutada, siis peame tagama, et osa meie tarbimisest nii-öelda dematerialiseeruks. ja see on nüüd see koht, kus humanitaar- ja loodusteadused tulevad kokku. me peame mõistma, millise vaimsusega teaduse tulemusi ka tegelikult rakendatakse. me peame, peaksime seda uurima ja me peaksime minu arvates olema teadlikud ka sellest, milline on õiget tüüpi atmosfäär, mis toetaks innovatsiooni. ma arvan, et see on selline lateraalne eh, eh, liberaalne raamistik Äh, on osa sellest üldisest atmosfäärist, mida peab looma selleks, et Euroopast saaks innovatiivne piirkond. aitäh, härra Proodi! proua Kolaskova-Viska, palun! aitäh! Äh, me arutame siis seda, kuidas Euroopa on Ameerika Ühendriikidest maha jäänud, aga minule tekitab muret rohkem see, kuidas Euroopa siseselt ühed riigid on teistest maha jäänud nii et tahaksin küsida küsimuse Max Plancki instituudilt. ütlesite, et avate uusi tippkeskusi Luksemburgis ja paljudes teistes riikides. sellist äh, keskust üheski uues liikmesriigis ei ole. ehk siis äh, vaatan siin ka neid andmeid, äh, mida te tõite meile seitsmenda raamprogrammi koostöö kohta Kesk- ja Ida-Euroopas minu küsimuseks on, millised on takistused koostööks nende riikidega äh, selleks, et äh, teadmisi jagada. mainisite, et üks moodus, kuidas lõhe, seda lõhet vähendada, on see, et rohkem ühtekuuluvusfonde siin kasutada, teised inimesed kasutaksid selleks struktuurifondi. ma tegelikult ei usu, et raha oleks siin takistuseks tahaksin teada saada rohkem selle kohta, millised on nii-öelda mitterahalised takistused äh, koostööle, mis jaotaks tipptead-, jagaks äh, tippteadust ka teistesse riikidesse, aitäh. Grazie, la parola al signor Toia. suur aitäh, signor presidente eh, vorrei dire che anch'io ho trovato molto interessanti le, le, gli interventi di questa mattina. jah suur tänu tahtsin öelda et ma leidsin et teie tänahommikused ettekanded olid äärmiselt huvitavad ning mul on üks küsimus mis võibolla on natukene vastuoluline küsimus ja üritan seda võimalikult lühidalt äh, sõnastada sest aeg on otsas kuidas on võimalik hinnata mõõta mõõta, arvestada, arvutada tõhusust, kui tippteadus keskendub ainult programmi osaliste, osadele osadele. meie õigusloojatena peame siis mõtlema selle peale, selle peale, milliste kriteeriumite järele tippteadust hakatakse hindama. kas meil on seal piisavalt läbipaistvust, kuidas me võime olla kindlad, et äh, ressursid, mis kasutusse antakse, või ressursid, mida suurendatakse, ka tõesti avaldavad seda mõju, mida meil on vaja selleks, et tippteadust toetada. kuidas meil oleks võimalik seda teha? suur tänu, proua Toia ja nüüd saab sõna Äh, professor Mariano Kaago sõna selleks, et äh, vastata esimestena küsimustele. ma palun veel kord teha seda võimalikult kiiresti, nii et annan igale esinejale kaks minutit. suur tänu, proua esimees. ma üritan hästi lühidalt äh, paarile küsimusele vastata. selle küsimuse tõstatasid päris mitmed nimelt tippteadus, tippteaduse juhtimine, toetamine, teadustöö toetamine nendes riikides, kus võib-olla teadustippkeskused ei mängi veel väga tähtsat rolli. kuid seal on väga head äh, professionaalsed inimesed ja korralikud instituudid. ma arvan, et ei ole nutikas äh, Äh, teha siin vahet ühel pool sellel raamprogrammil ja tippteadlasel teiselt poolt, sellepärast et äh, ükski riik ei ole arenenud ilma rahvusvahelise koostöö abita. rahvusvaheline koostöö teadustöös, uuringutes ja tehnoloogias on ülitähtis, riik ei tohi isoleerida. ei ole võimalik äh, tippteadust üles ehitada ilma, et seda teadustööd ja tippteadust ei ühendata teiste teadusinstituutidega kogu maailmas, aga eriti just Euroopas. meetmed, millega Horisont kaks tuhat kakskümmend programm võiks aidata. ma mainisin ühte, nimelt Euroopa Teadusnõukogu, mis võiks anda auhindu igas liikmesriigis ja seda igal aastal aga on ka teisi võimalusi. koolitus, kõikide koostööprogrammide avamine grantidele, stipendiumitele, äh, olgu siis tegemist kas doktoritööd kirjutavatele teadlastele või neile, kes on juba doktoritöö kirjutanud. ja ärgem unustagem, et ka riiklikud poliitikad on ülitähtsad ei, meil ei ole lihtsalt mingit Euroopa poliitikat, mis võib probleemi lahendada, ka riiklikud tegevuskavad peavad tagama rahvusvahelise koostöö võimalikkuse. selle, et oleks ära kasutatud kõik parimad võimalused ja et ei jääda ja et ei takerduta vanadesse mustritesse. et kõik osapooled oleksid kaasatud ja et ei oleks võimalik teatud piirkondade või riikide äh, arengut pidurdada ja siin mõtlen ka kolmandaid riike, arenguriike. proua esimehel ei ole mikrofoni. suur tänu, neli punkti hästi lühidalt kahe minuti jooksul. kõigepealt tahaksin öelda, et me ei peaks tegema mingit Euroopa Liidu äh, sõimamist siin. eelmisel aastal käisin USA Äh, ülikoolide assotsiatsiooni peadirektoriga kohtumas ja nad olid tõesti väga huvitatud sellest, mida meie siin teeme. Äh, nad vaatavad seda meie mudelit kui mudelit, mis on välja töötatud teatud piirkonna jaoks maailmas. Äh, minu ühendusel ei ole mitte mingit probleemi äh, Äh, leppida sellega, mida varem on välja pandud, nimelt et siin on kõik need erinevad osapooled välja toodud, grandid, naiste kaasamine. jah, väga paljud ülikoolid täidavad juba tegelikult praegu seda, mida Euroopa Liit on ette pannud ja minu organisatsioon äh, üritab alla kirjutada vastastikuse mõistmise memorandumit volinikuga just selleks, et kõik need tähtsad küsimused välja tuua. kolmandaks tippteaduse probleemid. meie leiame, et tippteadus peaks olema ainsaks kriteeriumiks vahendite jagamisel, kuid me teame ka, et meil on probleeme ja et igasugused algatused peaksid olema kaasatud selleks, et võimsust parandada, taristut suurendada ja nii edasi ja mina isiklikult olen vägagi valmis erinevaid äh, mestimisprogramme läbi viima. mina olen Lööveni ülikoolis professor ja ma praegusel hetkel tegelikult vaatan, kas meil oleks võimalik mestimisprogramme läbi viia Maltaga selleks, et uurida kliimamuutusi, tippteadus, mis asi see on, meie ülikoolidena räägime äh, tipp teadustööst ja kuidas seda mõõta, ma arvan, et vaadake lihtsalt seda, mida Euroopa Teadusnõukogu teeb. Euroopa Teadusnõukogu on ära teinud väga suure töö suurepäraste ettepanekute hindamisel ja nad on seda teinud juba viimased viis aastat. suur tänu ja nüüd äh, äh, härra äh, Belasko, suur tänu Okay. Bueno, ha habido muchísimas preguntas y er- esitati väga palju erinevaid küsimusi ja loomulikult on vaja neil vastamiseks palju aega, tahaksin keskenduda eh, nendele institutsioonidele, kes teevad eh, tipptasemel teadust. ma arvan, et me peaksime tõesti ka keskenduma sellele, et tulemused ka tõesti kuhule jõuaks Bill Gates ja Steve Jobs tulid välja väga innovaatiliste teenustega ja toodetega, samal ajal kuigi nad ei kasutanud mitte täp-, tippteadust. Hispaanias on meil äh, ka üks rikkamaid äh, his-, maailma üleüldse rikkamaid inimesi, äh, firmamärgi Zara omanik, aga ta ei ole kasutanud samuti üleüldse mingisugust tippteadust on tõesti võimalik, et mõned liikmesriigid jäävad siin sellest üldisest rütmist maha, et on mõned kohad, kus on lihtsalt rohkem arenenud, ma ei oska öelda, mida siis selle vastu peale hakata, me peame lihtsalt loomingulised olema. ja lõpetuseks tahaksin äh, vastata proua Niibleri küsimusele, äh, mis rääkis, kes rääkis siis äh, naiste osalemisest teadlased on väga enesekriitilised ja tegemist on ka kollektiivse tööga. ja me saime lõppkokkuvõttes aru selleks, et paluda rohkem stipendiumi, oli vaja ka äh, paremaid tulemusi ja tuli välja, näiteks sakslased said aru, et tegelikult äh, naised, kes said lapsi ja nii edasi, jäid paar kuud äh, sellest tegevusest välja ja siis juhtus, et äh, need tulemused olid selle võrra kehvemad ka näiteks meeste osas, kes pidid minema ajateenistusse ja nii edasi, nii et võib-olla selles osas peaks ka midagi muutma. Grazie, la parola al professor Gruus. suur aitäh ja nüüd on sõna professor Gruusil suur tänu, proua esimees, kui te tahate, et Euroopa Liit tegelikult ka konkurentsivõimeline oleks, siis peate te tugevdama neid, kes juba on tugevad ja öö, ka öö, soodustama nende arengut, kes nii tugevad ei ole Rääkides nüüd Saksamaast, Max Plancki instituut on töötanud välja sellised paindlikud üksused, mille alusel oleme me loonud instituudid, instit-, institutsionaalse, eh, institutsionaalne teaduse eh, tegemine on Ida-Saksamaal sama kvaliteetne kui Lääne-Saksamaal. meil on vaja institutsionaalset raamistikku selle tarvis absoluutselt kõiki, kõikidel tasemel. nagu mõned teist eh, tõesti ka ütlesid, kõik peab toimuma järk-järgult läbi programmide, see võib äh, teostada läbi Marie Curie programmide või samuti Max Plancki instituudi, jah, meil on väga tihe koostöö ülikoolidega, see oleks üks võimalik mudel. räägime ka nendest riikidest, kus teadusbaas ei ole nii tugev. selles osas oleme näinud aga suuri arenguid, näiteks partnerluste osas. Max Planck rahastab inimeste tööd oma kodumaal nii et ise rahastame seda, see on näiteks väga hea mudel. näiteks võib tuua Poola teadusuuringuid tegevad rühmad tulevad meie instituuti ja, ja siis edasi rahastame me nende tegevust ka Poolas. on vaja suurendada võimekust, on vaja kasvatada uut meelestatust, kuid samas on see vaja panna ka vastavasse raamistikku mainiti struktuurifonde, jah, neid on kindlasti vaja selleks, et see raamistik luua, aga konkreetse programmi rahastamine, olgu see siis Marie Curie või ERC või mis iganes, siis on, on vaja selle aluseks ikkagi midagi institutsionaalset, näiteks eh, programm viis kuni kümme aastat ja ka tagatised eh, selleks, et näiteks pär-, pärast kümmet aastat peab siis liikmesriik selle kõik oma kanda võtma. jah, ma tean, et te kõik äh, olete rahulolematud, mina ka, sest et ma olen juba pool minutit kõneajast üle läinud. suur aitäh, jah, mõned professorid pidasid kõneajast väga täpselt kinni. ja nüüd proua Madurei sõna selleks, et esimene paneel kokku võtta suur tänu, proua esimees, ma ei kavatse siin rääkida kauem kui minutikesega, sest et parlamendisaadikud on siia tulnud ju selleks, et teid kõiki kuulata. tahaksin lihtsalt tänada raportööre ja ka kõiki teisi küsimuste, sõnavõttude, kommentaaride eest. ma panin kõik kirja, panin kõik soovitused kirja, panin kirja kõik nii positiivse kui ka selle, mida te sooviksite raamprogrammis muuta mul on tegelikult paljudki kommenteerida, aga ma sellest kõigest ei räägi, keskenduksin kahele elemendile, nüüd see tipptase, sellest räägiti ikka ja jälle minul ei olegi kahtlusti sellest osas, et me peame tegelikult olema konkurentsivõimelised just tuginedes on meie kõrgele tasemele aga samas peame me suurendama tipptasemel olevate teadlaste arvu ja sellest ei piisa mitte struktuurifondadest ega ka praegusest rahastamisest. selleks tuleb muuta üht koma teist ja selle kohta sain täna ka mitmeid mõtteid. nüüd üks viimane küsimus, eelarve. arutelu käigus tõstatati ka see, et meil on vaja rohkem vahendeid Marie Curie programmi tarvis ja ka paljude teiste programmide tarvis eri fraktsioonide vahel ollakse nõus, et paluda rohkem rahalisi vahendeid Horisont kaks tuhat kakskümmend tarvis. esimest korda ju räägitakse samas programmis teadusest ja innovatsioonist ja see, kui edukad me oleme, sõltub juba konkreetsetest tingimustest, aga igal juhul meie tahame rohkem vahendeid ja selle eest ka hea seisame läbirääkimiste käigus meil on vaja häid instrumente selleks, et tõmmata ligi ka erasektori rahastamisvahendeid ja see on üks teema, millest me alati räägime, millest me ei rääkinud küll täna pikemalt, aga kindlasti see tõstatub juba teiste paneelide raames. nii et ilma pikema jututa siis lihtsalt suur aitäh teie kõigile väga hea panuse eest selle nimel, et Horisont kaks tuhat kakskümmend oleks ka edukas, mida me ju kõik soovime suur tänu kõigile, nüüd vahetame paneeli välja. suur aitäh eh, kõikidele professoritele, kes paneelis osalesid. Pregherei. Posso pregare? tahaksin paluda, et võtke iste-. Posso chiedere, please? palun, kas võib? C'est la seule façon de se faire entendre. We can start kas palun alustaksime? palun võtke kõik istet. ja kas äh, härra Lamberts on kohal? alustame oma tööd, nagu te teate, siis oleme me tohutult ajast maha jäänud nii et oleme tõesti palju ajakavast maas, nii et peame kohe vaatama ümber need siin määratud sõnavõtuajad, nii et palun, kolleegid, istuge maha või minge palun saalist välja, me peame tõesti alustama. proua Mattias on see, kes tutvustab tänast paneeli, tal on selleks viis minutit ja siis edasi saavad sõna erinevad paneeli liikmed. Teil on nüüd kümme minutit, mitte viisteist. ma andsin neile sellest juba teada, nad on sellega ka kõik nõustunud, nii et neil on siis nüüd viieteistkümne minuti asemel kümme minutit. palun, proua Mattias ma vabandan ka lärmi eest siin saalis, aga küllap inimesed siis äh, jäävad tasapisi ka vagusi. suur tänu, proua esimees kõik äh, saalis viibijad teavad, miks me täna siia kokku tulnud oleme ja millest me täna räägime. ma ei taha rääkida mitte viis minutit, vaid hoopiski lühemalt. kõige olulisem on kuulata ära eksperdid, ma tänan, et nad on siia täna kohale tulnud, me räägime ju suurtest ühiskondlikest väljakutsetest ja kui kellelegi on tundmata meie tänane teema, siis siis paari sõnaga võtan selle siiski kokku, me räägime raskustest, millega seisab silmitsi praegu Euroopa Liit ning ühtlasi ka lahendustest selleks, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend. tahaksin tervitada siin saalis viibivaid raportööre, ka mina olen raportöör koos härra Lambertsiga. Euroopa Liit seisab hetkel silmitsi suurte väljakutsetega ning et nendega hakkama saada, on meil erinevaid vahendeid võimalik kasutada komisjon on tulnud välja kuue võimalusega. tervisevaldkond, heaolu, demokraatia, toiduohutus ning samuti põllumajanduslike ressursside kestmajäämine, samuti eh, nii-öelda mahemajandus, ressursside parem kasutamine, samuti intelligentsed transpordivahendid, edasi ka kliimaküsimused, toorained, ressursside tõhus kasutamine ja lõpetuseks ka kaasav, innovatiivsem ning turvalisem ühiskond. nii et selliste aspektidega on tulnud välja siis komisjon ja nendele küsimustele keskenduvad ka äh, erinevad äh, tänased paneeli liikmed. Nad räägivad meile sellest, et kas need on õiged valikud, kui kaugele saame me minna. ma ei tahakski rääkida eriti pikalt, äh, tahaksin öelda vaid seda, et on üks väljakutse, mis ühendab tegelikult äh, need kuute aspekti nende probleemide eest ei saa mitte põgeneda, vaid tõesti, neile tuleb selgelt silma vaadata, kuid neid kõiki korraga lahendada ei ole võimalik. tegemist on seitsmeaastase programmiga ja seega peab ju ka arvestama sellega, millised on äh, praegused arengud. nii et see ongi siis see nii-öelda seitsmes väljakutse, kui me vaatame tulevikku kahe tuhande kahekümnendasse aastasse tegemist ei peaks olema mitte lihtsalt seitsmeaastase programmiga, vaid Euroopa Liidu pikaajalise ühiskondlike muutuste programmiga, aitäh! suur aitäh kolleeg Mattiasele ka selle eest, et ta rääkis väga lühidalt ja nüüd annan kohe sõna professor Shatokile, kes on siia tulnud Imperial College'i meditsiiniosakonnast. tere hommikust! daamid ja härrad, suur rõõm on teile täna teha väike ettekanne, nagu kuulsite, siis peame jääma kümne minuti raamesse ja teen siis parima, et kümne minutiga ka piirneda. terviseküsimus kui ühiskondlik väljakutse siis me räägime põhiliselt nakkushaigustest. nakkushaigused kujutavad endast endiselt Euroopa Komisjoni osas suurt väljakutset, olulisem on praegu leida vahendeid, kuidas võidelda haiguste vastu, mis äh, levivad Euroopa Liidus, aga ka terves äh, Euroopas. nakkushaigused ja mittehaigus, nakkushaigused ja samuti teised terviseohud ei pea kinni riigipiiridest. selleks, et nendega võidelda, on vaja erinevate äh, osaliste vahelist koostööd ja programm kaks tuhat kakskümmend kindlasti ka äh, soodustab seda koostööd. terviseprobleemid ei mõjuta mitte ainult neid inimesi, kes nende all kannatavad, vaid äh, neil on mõju ka äh, regionaalsele julgeolekule ning samuti majanduskasvule see tegelikult äh, puudutab ka seda, mis toimub Euroopa Liidus väljaspool ja ka Euroopa Liidus väljaspool toimuv äh, mõjutab seda, mis toimub meil. tuberkuloos, äh, malaaria ja AIDS, AIDSi tulemusena surenevad iga aasta neli miljonit inimest. nüüd me vaatame siis aasta-aastalt siin erinevate haiguste tekitatud inimeste suremust edasi probleem on ka selles, et teatud haiguste tulemusena inimesed peavad elama edasi puudega. ja tihtipeale ohutab see tegelikult ka rahva tervist, näiteks HIV, kuid samas ka järjest rohkem tuberkuloos seda nii liikmesriikides kui ka Euroopa Liidu liikmesriikides. kaks koma kolm miljonit inimest on nakatunud HIV-sse, kahe tuhande kümnendal aastal epideemia levib väga kiiresti Ida-Euroopas. ja sinna juurde veel ka tuberkuloosi, tuberkuloosi nakatumise juhtumid AIDSi haigete seas. ja nüüd me oleme näinud, et, et tegelikult iga tund nakatub tuberkuloosi nelikümmend üheksa inimest ning sureb sellesse seitse inimest seda mõju suurendab veelgi see, et tuberkuloos on muutunud resistentseks eri, mitmele antibiootikumile korraga ja see ähvardab rahvatervise olukorda terves Euroopa Liidus. Euroopa ühiskond saab kasu kõikidest teaduslikest edasiminekutest kui tingimustel meil on siis suuremad teadmised, samas see parandab ka majanduskasvu. tervis on meie peamiseks rikkuseks ja see on ka terve majanduse aluseks, investeerida inimeste tervisesse on tähtis nii majanduskasvu kui ka konkurentsivõime vaatenurgast. Euroopa Liidu kodanikud peavad järgmistel aastatel siis töötama kauem, seepärast on, seepärast on vaja, et nad oleksid ka hea tervise juures, et nad saaksid panustada Euroopa Liidu konkurentsivõimesse. see tähendab, et me peame leidma odavamad viisid, kuidas toota vaktsiine ja ravimeid, näiteks uued äh, instrumendid ülemaailmsel tasemel selleks, et parandada rahva tervist. kui me parandame äh, eurooplaste tervist, siis see parandab äh, rahvatervise olukorda ka üleilmselt. Äh, hinnangute kohaselt alla kümne protsendi teadusuuringutest tegelikult keskenduvad sellistele haigustele, mille all kannatavad üheksakümmend protsenti maailma inimestest. ei töötate välja ka tooteid või ravimeid, mis võimaldaksid ravida haiguseid sellistes maakonna piirkonda, maailma piirkondades, kus inimesed elavad vaeselt. tuleb töötada välja vastavad stiimulid, sellepärast et hetkel on olukord selline, et erasektor selliste asjadega ei tegele, kuna lihtsalt rahastamisvõimalusi on vähe. avaliku sektori äh, investeeringud on seepärast kriitilise tähtsusega, et viia ka kohale need konkreetsed äh, tooted. Euroopa Liidu poolne investeerimine sellistesse uuringutesse on väga oluline, seitsmenda raamprogrammi all äh, panustas Euroopa Liit äh, kuue koma ühe miljardi euroga teadus- ja arendustegevusse, aga see on tegelikult vaid neli protsenti sellest, mis investeeriti HIV, tuberkuloosi ja malaaria alastesse uuringutesse. see on siin selline kaart, mis näitab, kuidas on jaotunud ka öö, äh, õige väljaõppe saanud meditsiinitöötajad üle terve maailma. Euroopa Komisjon kiitis heaks teatise Euroopa Liidu roll ülemaailmses tervises kahe tuhande kümnendal aastal. see rõhutab seda, kui tähtis on koordineerida äh, tervisealaseid tegevusi ülemaailmselt ning äh, see äh, rõhutab ka seda, et hetkel on teadusmaastik väga killustatud ja paika pannakse tulla väl-, panna konkreetsed prioriteedid seega peab Euroopa Liidu poliitiline raamistik ähm, olema loogiliselt seotud ka äh, näiteks Euroopa Liidu arengu- ja teaduspoliitikaga. Euroopa Liidul endal on selles valdkonnas väga head institutsioonid olemas just teadusuuringute tegemiseks äh, tuleb teha koostööd ka nende riikidega, kus need haigused levinud on nemad tuleb kaasata äh, uuringutesse selleks, et äh, nad saaksid aidata meid prioriteetide paiga panemisel. see on skeem, mis näitab seda, milline on äh, praegune arengutsükkel ja see näitab, et on vaja erinevaid üksusi kaasata, akadeem- äh,, akadeemikud, samuti VKE-d ja edasi siis ka äh, avaliku sektori arenguprogrammid ja ühtlasi ka Euroopa Liidu äh, kliiniliste uuringute partnerlus. seda, see kõik, äh, see innovatiivne töö juhindub just nimelt vajadusest töötada välja ka uuenduslikud äh, tooted. nüüd vaesusega seotud haigused Euroopa Liit peab soodustama eh, mitmed, mitut sektorit ning mitut eri distsipliini kaasavaid teadusuuringuid. ühtlasi on vaja ka korralikku juhtimist ja erinevaid seoseid põhiteadusuuringute, kliiniliste eksperimentide ning rakenduse ja toodete turustamise vahel, seda siis eh, läbi kõikide distsipliinide ja sellised partnerlused peavad olema võimelikud äh, just sellistele asutustele, kes on valmis seda tegema siis otsast lõpuni. nüüd äh, rahastamismehhanismid peavad äh, arenema edasi kiiresti, sellepärast et need on väga vajalikud tootearenduse osas, tegemist on siis nii-öelda portfoolio lähenemisega. ja me ei räägi siin mitte ainult väikesi toetusi, innovatiivsuse toetusi, need on vaja ka sellist rahastamist, mis oleks paindlik ja mis ei äh, sõltuks vaid konkreetsest projektist. edasi, äh, tootearenduse partnerlused, see on väga tähtis tööriist. enamasti on see väga hea, sellepärast et see suudab kokku tuua väga uuenduslikud äh, inimesed ja sel, nad on valmis võtma endale ka suuremad riskid, kui näiteks äh, tööstussektoris ollakse valmis seda äh, tegema. viimase aastakümnele on seda tüüpi partnerlus äh, arendanud välja kaksteist eritoodet, mis on suunatud just vaesusest põhjustatud haiguste ravimiseks ja hetkel on areng, arendamisel sada viiskümmend eritoodet. mida saaks siis Horisont kaks tuhat kakskümmend teha selleks, et need lõhed siin täita. sellel programmil on võimalik suurendada koostööd, tuua kokku kõik erinevad osalised, kes on vajalikud selleks, et selliseid tooteid arendada. Nad tuleks kokku tuua kõige parematesse teaduskeskustesse, ükskõik kus need ka ei asuks, tuleks rõhutada just äh, teadlaste juhitud äh, uuringute konsortsiumeid tuleks rohkem rõhutada ka nii-öelda portfoolio teadusuuringuid, et valida siis välja kõige paremad kandidaadid just nimelt ka kliinilistele öö, eksperimentidele arengumaades. tuleb lihtsustada ka kriteeriume selleks, et oleks võimalik öö, leida just kõige võimekamad inimesed ja kõige paremad innovaatilised leiutised. kindlasti, kui seda teha Euroopa Liidu sees üheskoos meie Euroopa Liidu partneritega, siis suurendab see ka meie konkurentsivõimet. rahvatervise teadusuuringute osas kindlasti edasiminekud toovad ega kaasa käegakatsutavaid tulemusi, näiteks vaktsiinid äh,, mis kaitsevad miljoneid inimesi. me ootame väga suure huviga järgmise põlvkonna tuberkuloosiravimeid, mis peaks tulema siis välja järgmise viiekümne aasta jooksul. HIV osas on tohutult edasi arenetud viimase kahe aasta jooksul just ennetuse osas, oluline on, et me nendel edasiminekutel toetuksime selleks, et kiiresti ka tuleviku äh, edasi liikuda. nüüd Euroopa kliiniliste äh, eksperimentide partnerlus on olnud ka selgeks näiteks sellest, mida on võimalik ära teha. see äh, partnerlus on olnud väga edukas, aga nüüd selleks, et sellele ka edasi liikuda, on vaja korralikku rahastamist Euroopa Liit peab mängi, mängima olulist rolli teadus- ja arendustegevuses just rahvatervise vaatenurgast Äh, see kõik mõjutab ka tegelikult riikide julgeolekut ja majanduskasvu. uued äh, tervisetooted äh, võivad oluliselt vähendada haiguste levikut maailmas, mis pikemas plaanis vähendab ka arengutoetuste vajalikkust, mille maksavad ju kinni Euroopa maksumaksjad, nii et Horisont kaks tuhat kakskümmend kujutab endast olulist võimalust just nende väljakutsetega hakkama saada, aga mitte majanduskriisi endaga, vaid sellega, mis on juhtunud majanduskriisi tulemusena meil on võimalik läbi tervisealaste uuringute jõuda käegakatsutavate tulemusteni, mis lõppkokkuvõttes on Euroopa Liidu enda huvides. suur aitäh! suur tänu, ma väga vabandan, et ma siin lõpus natuke survet avaldasin teile. doktor Claudia Neubauer on sihtasutuse Sion Citoyen esindaja meil siin. suur tänu kutse eest, suur tänu tööstuskomisjonile, et olete huvitatud ka kodanikuühiskonna arvamusest Horisont kaks tuhat kakskümmend osas. see on esimene kord, kus ma olen sellisel kuulamisel ja see on päris muljetavaldav. nii et meie ülesandeks on nüüd viieteistminutiline kõne suruda kümne minuti sisse, see pole lihtne lihtsalt paari sõnaga räägin meie Äh, organisatsioonist, me oleme nii-öelda mõttegrupp, mis tegeleb ühiskonnapoliitiliste küsimustega, me räägime sellest, milline ühiskond, millise ühiskonna jaoks, milline teadus, millise ühiskonna jaoks ja meie üle, ülesandeks on just äh, suurendada teaduse arengute võimalusi ühiskonnale, toetada teadustöö ja tehniliste valikute tegemist ühiskonna heaks ja ühiskonnale lisandväärtuse loomine meil on see ühine strateegiline raamistik, te mäletate kindlasti seda rohelist raamatut, mille komisjon eelmise aasta veebruarikuus avaldas. tegemist oli nii-öelda mitteametlike juhesti, juhenditega ja meid huvitas väga ka Euroopa Komisjoni esimene ettepanek, sellepärast et äh, me tahtsime, et tõesti konkurentsivõimele, tehnoloogiale ka tähelepanu pööratakse, aga samal ajal mõeldakse ka äh, jätkusuutliku arengu võimalustele selleks, et vastata ühiskondlike, sotsiaalsele, majanduslikele ja keskkonnapoliitilistele vajadustele. nii et äh, meie tahame tõesti, et äh, Horisont kahe tuhande kahekümne raames teatud ümbermõtlemine toimuks. me kirjutasime äh, härra Barrosole ja ka kõikidele parlamendi liikmesriikidele vastava kirja, ma ei tea, kas te olete selle kirja kätte saanud mul on kolm tähtsat küsimust, millest tahaksin rääkida üldiselt äh, kolmandast osast ehk ühiskondlikest väljakutsetest, siis toon kaks näidet ja kolmandaks äh, kodanikuühiskonna kaasamine. esiteks äh, ühiskondlikud väljakutsed üleüldiselt, kui sõnad üldse midagi tähendavad. me tegime semantilise analüüsi ja nagu te näete, siin räägitakse väga palju äh, konkurentsist, turust, tööstusettevõtetest, VKE-dest, aga veel vähem tarbijatest, kodanikest ja kodanikuühiskonnast. Äh, me tegime sellega tippteaduse ja juhtimise kohta ja nagu te näete, äh, siin teaduse ja juhtimise kohta on väga palju, turu kohta on väga palju, tippteaduse kohta natukene ja mitte midagi kodanike või kodanikuühiskonna kohta Need olid äh, see, et äh, sagedused, millega sõnad esinesid ja see võib-olla ütleb ka midagi selle dokumendi kohta, teine osa, nende mõistete tähendus, äh, kui vaadata seda uuesti äh, jätkusuutlik, siis otse loomulikult te saate aru, et on vahe jätkusuutliku ühiskonna ja jätkusuutliku taristu vahel ja on ka erinevus, kui ma räägin kodanikest, kui ma vaatan neid passiivse massina või kodanikud, kes on aktiivsed ja kaasatud nii et tundub, et ühiskondlikel väljakutsetel on väga palju pistmist konkurentsivõime ja tööstusega ja väga vähe kodanikega tundub ka, et äh, ühiskondlikel väljakutsetel pole mitte mingit tegemist kodanikuühiskonnaga ja kodanikud äh, on taandatud ainult tarbija rollile. ning äh, ühiskondlikud väljakutsed on seotud majanduskasvuga ja palju vähem solidaarsuse ja majandusliku õiglusega ja viimasena, kuna siin räägiti tippteadustest, siis äh, tippteaduseid on võimalik vaadata tööstusvaldkonna läbi, mitte aga kodanikuühiskonna läbi. nii et teiseks, toon nüüd kaks näidet äh, prioriteetide kohta. kõigepealt põllumajandus. siin on muidugi väga raske selle tekstiversiooni pinnal öelda, mis juhtub. tahtsin teile lihtsalt meenutada, et kui te vaatate eelarvenumbreid eh, mahemajanduse jaoks raamprogrammidest kolm kuni kuus, siis näete, et üleüldine eelarve on tõusnud, mis on väga heaks uudiseks. aga kui te vaatate eelarve osa, mis on kulutatud eh, uuringutele mahepõllumajanduse osas võrreldes eh, raamprogrammi üldise eelarvega, siis te näete, ma loodan, et te näete seda viimast tulpa siin, et tegelikult raamprogrammist neli kuni kuus mitte mingit muutust ei ole selles osas, kui palju toetati mahepõllumajandusuuringuid. ja nüüd vaatasime siin kuuendas raamprogrammis ühte kindlat programmi mahepõllumajandusuuringute osas ja biotehnoloogilise mahepõllunduse osas ja te näete, et äh, siin on erinevus äh, kolmekordne nii et biotehnoloogilised uuringud said kolm korda rohkem vahendeid. nii et küsimus Horisont kaks tuhat kahekümne osa juures, siin mainitakse tõesti mahepõllundust ja biotehnoloogilist ka, nii et tahaksimegi teada, millised on need summad ja teiseks energia. nagu te näete sellelt slaidilt, äh, kuni seitsmenda raamprogrammini äh, energia ja Euratomi vahendid olid väga tähtsad. kogu energia äh, osa RAM-programmis kuus ja seitse olid sellega seotud ja kui te vaatate nüüd Euratomi vahendeid, alternatiivsete energiaallikate osas, siis siin on kõigest kolmkümmend protsenti see võrreldes Euratomiga üleüldiselt, nii et Horisont kahe tuhande kahekümne osas on meil häid uudiseid, sellepärast et äh, äh, puhta keskkonnasäästliku energia osa on väga tähtis, kuid siin ei ole arvestatud ITER-i kulusid äh, ei Euratomi ega ka Horisont kaks tuhat kakskümmend eelarvesse ja kui me vaatame seda ohutut keskkonnasäästlikku energiat, tõhusat energiakasutust, päikese, tuuleenergia äh, osa süsiniku ladustamist, te teate kõiki neid erinevaid valdkondi, nii et siin on tõesti veel väga vastuolulised arutelud ja küsimuseks oleks see, kuidas eelarve on jagatud nende erinevate võimaluste vahel. ja see ei ole lihtne otsus kolmandaks, kodanikuühiskonna kaasamine. siin tuleb jällegi öelda, et eh, kodanikuühiskond on eh, täiesti välja jäänud sellest programmist. teadus eh, ja ühiskond tulevad küll välja innovatsiooni ja teaduste osas, kuid muidu on nad välja jäetud. see on väga üllatav, sellepärast et Euroopa Liit toetas äh, viimase kaheteist aasta jooksul ka kodanikuühiskonna kaasamist. meil olid teadus- ja teadustöö programmid, teaduse ja kodanikuühiskonna kaasamise programmid RAM-programmides kuus ja seitse ja RAM-programmis seitse oli isegi uus rahastamissüsteem ette nähtud äh, teatud äh, erinevatele äh, gruppidele, mis meie arvates oli väga suureks sammuks edasi nii et kahjuks sellest ei ole väga palju järele jäänud, kui te vaatate nüüd seda kolmandat osa ja ühiskondlikke väljakutseid, siis äh, ühi-, kodanikuühiskonda on ainult kahe punkti all mainitud, kliima äh,, kliima ja kaasatud ühiskondade vahel ja kui te seda üleüldiselt vaatate, siis me näeme, et äh, avalikkuse teadvustustööd tuleb parandada meil tuleb parandada teavitustööd, meil tuleb teavitada, parandada kommunikatsiooni, nii et äh, meil tuleb siin väga selgelt välja töötada see teaduse paradigma, nimelt see, et äh, ühiskond on valmis teaduselt õppima, kuid teadus ei ole mitte midagi valmis õppima kodanikuühiskonnalt kõik need meie kogemused äh, kaasava teadustöö osas vähemalt viimase kaheteist aasta jooksul näitavad, et äh, teadustöö, kuhu on kaasatud äh, kodanikuühiskond, on hea ja väga populaarne paradigma teadustöös. ja sellel on väga palju võimalik panustada edusammudesse. kodanikuühiskond on teadus- ja arengutöös väga pikalt olnud kaasatud üha rohkem kodanikuühiskonna organisatsioone on välja toonud teadustöö vajadusi ja on tegelikult äh, saanud teadlaste partneriteks. Nad osalevad äh, keskkonna, energia, põllumajandus, äh, terviseprojektides, kõik need väljakutsed on ka Horisont kaks tuhat kakskümmend programmides välja toodud ja meie räägime siin nii-öelda teadustöö kolmandast sektorist, mis eksisteerib traditsiooniliste sektorite kõrval, kus teadustöö uuringusi kasutati nimelt era- ja avalikus sektoris nii et kodanikuühiskonnad ja teadlased peavad hakkama rohkem koostööd tegema, on loodud rohkem teadustööd, äh, on loodud ka rohkem võrgustikku, kuhu on kaasatud talunikud, patsiendid, teadlased, arstid ja nii edasi. nii et see kõik on tegelikult teaduse jaoks heaks uudiseks, sellepärast et äh, nende teadusuuringute kaudu on võimalik äh, avastada uusi alternatiivseid võimalusi, uusi ideid, mõelge kas või toksikoloogia peale kui ei oleks olnud nii suuri surve, nii suurt survet väljaspoolt, siis väga paljusid asju oleks võib-olla palju pinnapealsemalt uuritud. asjad, mis meile tunduvad iseenesestmõistetavad, innovaatika, edusammude suunad, majanduskasv, Euroopa tööstusvaldkondade toetamine, sellel kõigel on väga suur vahe selles osas, kas kodanikuühiskond on kaasatud või mitte. samamoodi nagu on väga suur vahe, kas tööstus on kaasatud või mitte. nii et me toetame teatud ettepanekuid, mida tööstuskomisjon tegelikult sotsiaalühiskonna, vabandust, kodanikuühiskonna kaasamise kohta tegi oma esimeses tekstiversioonis, nii et on tõesti erinevaid võimalusi, kuidas kodanikuühiskonda kaasata ja Horisont kaks tuhat kakskümmend tegelikult tegeleb ka sellega artiklites kaksteist ja neliteist, kus räägitakse vastutustundlikust innovatsioonist ja teadustööst, kuid mitte väga selgelt. ja ma teeksin ettepaneku, et siin oleks punkti kümme all selgemalt välja toodud ka õiguslikud alused teadustöö uuringud ülikoolides ja kodanikuühiskondades. ma lõpetaksin praegu sellepärast, et aeg on otsas. Grazie, voglio rassicurare tutti gli oratori che intervengono. aitäh, äh, kinnitaksin kõikidele kõnelejatele, et äh, kuna me nii loeme kui kuulame, siis äh, kõik need asjad, mida öelda ei jõua, neid me saame lugeda nüüd annaksin sõna Kristina Michelonile, kes on Itaalia mahepõllunduse organisatsiooni juht. suur aitäh Claudiale sellele, et on minu töö nüüd lihtsamaks teinud, sest et ta äh, äh on palju põllumajandusteaduste andmeid juba toonud, nii et saan teha lühemalt ja minna kohe sisulise osa juurde. mina olen Itaalia mahepõllundusassotsiatsiooni juht, aga siin ma esit-, esindan äh, oma TP Organicsit, teist organisatsiooni, mis puudutab teadustööd. seetõttu ma võtan sõna inglise keeles ja ei keskendu nii palju Itaaliale, kuivõrd rohkem Euroopa raamistikule. millised ühiskondlikud väljakutsed võiksid olla lahendatud põllumajanduse poolt, kus põllumajandus saab vähemalt osaliselt lahendusele kaasa aidata. olen üritanud siin peamiselt välja tuua, ma arvan, et agroökosüsteemi äh, allakäik on peamine ühiskondlik probleem, mis äh, põllumajanduse ees on. isegi kui äh, põllumehed on Euroopas praegu vähemuses, siis enamik Euroopa kodanikke elab maapiirkondades, isegi kui linnad üha kasvavad, siis enamik Euroopa kodanikke elavad endiselt maapiirkondades ning mis toimub põllumajanduses, mõjutab mitte ainult põllu, põllumehi, vaid kõiki neid, kes seal elavad ja kuna me kõik sööme seda, mida põllumajandus toodab, siis see mõjutab meid kõiki, nii mistõttu põllumajanduse ja põllumajandusteadustöö tulevik mõjutab mitte ainult põllumehi, vaid kõiki kodanikke, ähm, mitte ainult tarbijatena. Äh, agroökosüsteemi allakäigu kõrval on suurem, teine suurem väljakutse kliimamuutused, kus põllumajandus saab mängida olulist rolli. pärast seda on toidu äh, tarnekindlus või ebakindlus, sõltuvalt kust seda vaadata, aga ka seda, et vahendeid on vähe ning et puudub sotsiaalne üht-, ühtekuuluvus ning samuti pinnase äh, kvaliteedi lange-, langemine. me oleme välja andnud kolm dokumenti, mida, mis on leitavad meie koduleheküljelt, nii et ei kuluta siin väga palju sellele aega, aga need on põllumajanduse tulevikuvisioon, teadustöö agendi, agenda ning äh, tegevuskava, mis on seotud teadustöö agendaga, ma arvan, et need on juba jõudnud paljudele Euroopa Liidu saadikud par,, Euroopa Parlamendi saadikuteni, aga on leitavad ka meie veebileheküljelt. nii et kui me teame, millised on väljakutsed Euroopa ees ja kus põllumajandus saab aidata, aidata kaasa lahendamisele, siis me peame otsustama, millist põllumajandust me tahame tulevikuks. ehk siis küsimus on, milline põllumajandus saab kõige paremini toime tulla nende väljakutsetega Äh, kas see on selline, mis kujutab energiat, vett, äh, seab ohtu pinnase, pinnase viljakuse, äh, rikub keskkonda, õhku ning maastikku. ja sellega tulen tagasi selle juurde, mida ütlesin varem, et me elame maapiirkondades, isegi kui sellel ei ole majanduslikku väärtust, siis sellel on väärtus. või on see põllumajandus, mis tuleb paremini toime nende eesmärkidega, siin on kaks näidet, üks on hästi säilinud äh, äh, maastik Burgonis, kus toidetakse, toodetakse suurepärast toodet, mis on konkurentsivõimeline, samal ajal kui äh, keskkond säilib ja samas Vahemereäärne juurviljade kasvatamine, kus on säilinud majandus, ökoloogiline infrastruktuur ning kodanikele pakutakse tervislikku toitu. siin on ökosüsteemi teenused definitsioon, mis äh, tuleneb äh, Millenniumi Instituudi raportist, me ei, siit ei tule mitte ainult toi-, toitu, äh, puitu ja nii edasi, samas ka ökosüsteemi teenuseid nagu puhas vesi, maastiku, pinnase säilitamine ja nii edasi. tahaksin rõhutada seda, et samal ajal kui teatud põllumajandus annab teenuseid, suudab ta piisavalt toita ka toitu ja ning to-, toetada tervislikke eluviise ja siin tulen tagasi selle juurde, mida ütles selle sessiooni esimene kõneleja, et meie ees on äh, väljakutse saavutada Euroopas äh, terve rahvas ning äh, põllumajandus saab panustada ka sellesse, et liikmesriikide Euroopa kulutused vähenevad, kui nad tahavad inimeste tervit säilistada, sest see peab samuti arvesse tulema ning põllumajandus saab panustada ka äh, Äh, sellesse, et säästa raha keskkonnakaitse osas või keskkonna taastamise osas, nagu ma juba veidi ütlesin ka varem. ja pärast seda peame me mõtlema ka sellele, kui me otsustame, et milline põllumajandus kõige paremini tuleb toime nende väljakutsetega, siis peame otsustama ka seda, millist tüüpi põllumehi meil on vaja sellist tüüpi põllumajanduse rakendamiseks. me oleme siin rääkinud tippteadusest, sellest, kuidas hinnata Äh, seda, aga see, seejärel peab teadust hakkama rakendama innovatsiooni ning kodanike praktiliste tegude kaudu. Äh, küsimus on selles, kuidas see tippteadus saaks tippinnovatsiooniks põllumajanduses, aga meil on selleks vaja põllumehi, teatud tüüpi põllumehi, ma arvan, et mahepõllumehed on need, kellel on kõige parem võimalus rakendada sellist põllumajandust, nagu me varem kirjeldasime, sest nad on äh, nooremad Euroopa andmed juba kinnitavad seda, et äh, tavapõllumeestest, põllumeestega võrreldes on nad palju nooremad, nad näevad tulevikku ja suudavad tulevikku investeerida. teiseks on nad veidi rohkem haritud, neil on rohkem koolitust, kõrgemad haridustasemed, nii et nad saavad paremini rakendada innovatsiooni ning teadustöö tulemusi. Nad on juba iseloomult väga innovatiivsed, sest nad on vabatahtlikult nõustunud toota piiratumalt ning hoolikamalt, äh, põhinedes ennetusel pigem kui ravil. nii et äh, nad on rohkem valmis innovatsiooniks ja viimane punkt on see, et nad on vast-, nad, nad vastavad tarbijate nõuetele. meenutaksin, et äh, maheturu käive Euroopas oli aastal kaks tuhat kümme üheksateist koma kuus miljardit eurot ning aastal kaks tuhat üksteist on Prantsusmaal ja Saksamaal see kasvanud juba rohkem kui kümme protsenti. nii et äh, mahepõllumehed äh, mitte ainult ei vasta keskkonna ja kodanike vajadustele, vaid nad on ka majanduslikult väga konkurentsivõimelisemad. pärast seda, kui me oleme otsustanud, millist põllumajandust me tahame, millist tüüpi põllumehi me tahame, siis me peame otsustama, milline teadusarendustöö on vajalik, et äh, aidata nendel põllumeestel läbi viia innovatsiooni põllumajandussüsteemides. olen keskendunud kahele süsteemile, oleme arendanud oma agendas jällegi rohkem punkte, aga keskendun kahele. esimene on öko, ökofunktsionaalne identifitseerimine, et äh, me ei keskendu mitte siin mitte ainult toidule ja vaid ka ökosüsteemi teenustele, aga seda selliselt austavalt, ehk siis see on innovaatiline lähenemine, kuidas äh, toota rohkem, samas kulutamata äh, loodusvarasid. teine näide on mitmekesisus äh, nii-öelda põllult taldrikule. Äh, et siin äh, toetada bio, bioloogilist mitmekesisust ning loodusvarasid. see tähendab seda, et kui meil on meie toidulaud on mitmekesisem, siis on see ka, on mitmekesisemad ka põllumajandussüsteemid. ja siis tuleb küsimus äh, Äh, millist tüüpi teadustööd on meil vaja. meil on vaja kaasavat, äh, talu kaasavat äh, teaduslähenemist, kui me tahame, et tippteadus saaks ka tegelikult reaalsuseks. ma kahtlustan, et me oleme siin kaotamas suurt võimalust, et meil on selline osalev, kaasav lähenemine, et seda saaks produktiivselt rakendada, on meil vaja Äh, võrgustikke, mis koosneb kohalikest äh, teadmiskeskustest, mis on hästi jaotatud maapiirkondades, sest et muidu me ei suuda tagada seda, et äh, teadustöö jõuaks ka põllumeesteni. ja tahaksin rõhutada seda, et põllumajanduses ei ole innovatsioon mitte ainult mingi uus patent või uus toode, uus teadmine, see on tihtipeale kombinatsioon olemasolevast teadmisest ja innovatiivsest teadmisest palju lihtsam on rääkida innovatsioonist tööstuses, aga põllumajanduses eh, peame me arvestama seda, et paljud inimesed peavad seda rakendama, see on veidi keerukam ja seetõttu on vaja ka veidi teistsugust teadustööd. kui ma oleksin Euroopa Parlamendi liige, siis ma esitaksin endale küsimuse, mis on hea äh, riigi raha investeering eh, põllumajandusteadustöösse. üritan sellele vastata. me peame Äh, saavutama selle, et meil on äh, mitmekesised kõrgekvaliteedilised tootmissüsteemid, et ei oleks mingit ühte süsteemi, oleks palju süsteeme, mis tekitavad Euroopas mitmekesisuse, sest muidu Euroopa põllumajandusel tulevikku ei ole. ja kui ma veel mõtlen selle üle, kuidas investeerida avalikku raha põllumajandusteadustöösse, siis äh, üritaksime tuvastada, kuidas toetada seda, et see ökofunktsionaalne identifitseerimise küsimus saaks reaalsuseks, et äh, see, ehk siis kuidas äh, mõõta nende tegevuste edu, äh, tuleb mõelda ka selle üle, kuidas seda rakendatakse. oleme rõhutanud ka seda, kuivõrd oluline on sotsiaalne liidriroll, sotsiaalne innovatsioon, mitte ainult tehniline ehk siis, kui me paneme kokku olemasolevad teadmised uue teadmistega, sotsiaalne innovatsioon, organisatsiooniline innovatsioon ning tehniline innovatsioon, siis ma arvan, et äh, suudame me suure sammu edasi teha. Äh, aitäh tähelepanu eest, suutsin kümne minuti piiridesse jääda ja meie organisatsiooni veebileheküljel saab allalaadida ka need kolm dokumenti, äh, mida ma mainisin ning teisi dokumente, mis puudutavad Horisont kahte, kaks tuhat kahtekümmet. E suur aitäh ja nüüd on sõna Jan Andersenil, kes on Kopenhaageni teadusuuringute foorumist. Uh, the... suur aitäh esimehele, suur aitäh, suur aitäh ka komisjonile, et olete kutsunud siia ITRE komisjoni Kopenhaageni teadusuuringute foorumi. tegemist äh, on siis äh, organisatsiooniga, mis panustab just ka ühiskondlikesse väljakutsetesse äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend, nii et see on väga hea jätk täna hommikusele arutelule. Foorum leiab, et Horisont kaks tuhat kakskümmend kujutab endast väga tugevat ja selge visiooniga ettepanekut Euroopa jaoks tahaksin lühidalt selgitada seda, et millega meie foorum tegeleb, tegemist on platvormiga, mis loodi Kopenhaageni või Taani Tehnikaülikooli poolt. tegemist on siis ka eesistuja platvormiga, kus osalevad kuussada teadlast üle terve Euroopa selle foorumi raames siis nemad kõik panustasid Horisont kaks tuhat kahekümnesse. ja jätkuks sellele, mida varem juba öeldi, siis tegelikult oli vaid kolm kriteeriumi, mis tuli täita kuuesajal teadlasel, nimelt peavad nad olema tipptasemel teadlased oma valdkonnas, peavad olema pärit üle terve Euroopa, sealhulgas ka uutest liikmesriikidest ja lisaks tuli ka päevakord äh, panna paika vastavalt äh, tegelikkusele. kuueteistkümnendal jaanuaril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kogunesid kaheksakümmend teadlast üle terve Euroopa Kopenhaagenis ja nemad siis tulidki välja äh, soovitustega, mis teile laiali jagati. kui ma liiga kiiresti soovitused läbi võtan, siis ja ka järeldused, siis teil on võimalik alati äh, vaadata need äh, uuesti järele siit kirjalikust versioonist. Kopenhaageni teadusuuringute foorumi soovitusi tutvustati ka ministeeriumide tasemel to toimunud konverentsil kuueteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat kaksteist ja need on saadetud ka komisjonile ja teistele sidusrühmadele üle terve Euroopa Liidu. see võeti väga positiivselt vastu. ma loodan, et seda teete ka teie parlamendina. üks äh, foorumi tulemusi oli nimelt see, et leiti, et interdistsiplinaarsus peab olema kogu töö tuumaks, kui Euroopa Liit tõesti tahab saada hakkama väljakutsetega, mis meid ees ootavad. ja see slaid näitab seda, kui elavad arutelud käisid kuueteistkümnendal jaanuaril. nagu ma ütlesin, siis iga sotsiaalse väljakutsega tegeles eraldi paneel, kes tuli välja teatud hulga soovitustega ja tervisevaldkonnas viidati sellele, et Euroopa suurimaks väljakutseks on vananev elanikkond, kes kannatavad järjest rohkem ka väga erinevate haiguste all, mis ei ole ohuks mitte ainult meie tervisele, vaid ka panevad ohtu meie tervisekindlustuse süsteemid üks äh, asi, mida järgmise seitsme aasta jooksul Horisont kaks tuhat kakskümmend raames näeme, on, raames näeme, on just nimelt nii-öelda äh, indiviidipõhine meditsiin ja see läheb kokku ka siin varem tehtud äh, ettekandega eelmise paneeli raames. peame uu-, meil on vaja uut lähenemist ennetustööle, tervis tuleb tagada terve inimese elu jooksul ja kõik see lõppkokkuvõttes peab viima innovaatilisuseni meie majanduskasvus ja heaolu tagamisel. kõigepealt siis äh, toidu või vabandust, edasi toiduvaldkond. üheks väljakutseks on see, et meil on vaja äh, säästvat tootmist äh, ning ka selgeid väärtusahelaid ja see samuti täiendab hästi seda, mida, millest varem juba räägiti. olulisemad äh, aspektid on siin siis toodang ning samuti maakasutus, äh, toit ja tervis ning äh, see tähendab, et, et peab võtma omaks lähenemise, mis kaasab tervet elutsüklit. toidu tootmine põllumajanduses on väga oluline innovaatilisuse osast ning samuti ka suure töökohtade loomise potentsiaaliga. edasi energia. meil on vaja minna üle jätkusuutlikule konkurentsivõimelisele energiasüsteemile. see tähendab, et meie SET kava peab olema äh, täpsem, samuti on vaja mitmeid eridistsipliine kaasavaid teadusuuringuid, samuti piisavalt rahastamisvahendeid ja kasutada ka teiste, teisi rahastamisvahendeid, mis ei ole spetsiaalselt teadusuuringute jaoks. edasi transpordivaldkond, ma arvan, et need väljakutsed on teile kõigile teada, kasvuhoonegaaside emissioonid, transpordisüsteem on väga haavatav nii et samuti sellele tuleb lahendused leida, edasi kliimavaldkond. kliimapaneel rääkis mitmetest asjadest, sealhulgas ka sellest, et kliimat ei pea me käsitlema mitte ainult Euroopa Liidu kontekstis, vaid ka ülemaailmses kontekstis põhilised punktid olid näiteks maakasutus, veekasutus, bioloogilise mitmekesisuse aspekt ja ka teised valdkonnad. edasi siin tänases paneelis mainiti sotsiaalküsimuste osas ka seda, et komisjoni tehtud ettepanek keskendub õigetele asjadele, kuid samas tähtis on ka see, et sotsiaalteadused panustaksid Euroopa programmi kui sellise väljatöötamisele. seega tegelikult ei ole aega selleks, et nüüd jätkata samamoodi nagu siiamaani me ei pea mitte reageerima sellele, mis on juhtunud, vaid me peame tegelikult seda tekkinud olukorda suutma juba ette näha. ja äh, käesoleva äh, paneeli raames juba räägiti ka sellest, et kodanikud ei pea olema mitte vaid äh, tarbijad, vaid nad peavad olema ka kogu selle protsessi osalised. nüüd Kopenhaageni teadusuuringute foorumi peamised soovitused on järgmised, nimelt sotsiaalsed väljakutsed puudutavad kõiki eridistsipliine. nii et tervis, toitumine, siin on selge ühisosa, mille raames tuleb koostööd teha, energia, transport, kliima, ühiskondlikud väljakutsed, need kõik on omavahel seotud ja neid neile saab vastuse leida vaid siis, kui äh, sellele kõigele integreerikult, integreeritult läheneda. ja kui selline lähenemise omaks võtta, siis on võimalik minna ka üle säästvale või jätkusuutlikule ühiskonnale. nüüd siin näete selliseid tuulikuid ja need ei ole mitte ainult sümboliseerimaks vajadust äh, jätkusuutlikele energiasüsteemidele, vaid see näitab ka seda, et tegelikult kõik need äh, tuuliku eraldi tiivad peavad liikuma ühes suunas. ja viimaks arutati ka kõigehõlmavaid raami, raamtingimusi tuleb kaasata kõige paremad teadlased, see on üks aspekt. samuti Euroopa Liidu kulutused teadusuuringutele ja selles osas on Horisont kaks tuhat kakskümmend väga tähtis. lihtsustamine peab olema juhtprintsiibiks ka siis, kui see programm juba detailselt välja töötatakse. programm peab arvestama ka öö, ülemaailmset mõõdet meil on vaja väga tugevaid teadusuuringuid ja see oli siin põhiline ja et selleks, et seda saavutada, on vaja kasutada kõik erinevad osalised, ettevõtted, sidusrühmad, teadlased, institutsioonid ja nii edasi. E, suur tänu ja nüüd on meil kakskümmend minutit veel küsimusteks ja vastusteks. kõigepealt annan sõna härra Lambertsile, kes on kaasraportöör. paar minutit on teil sõna nii et äh, küsimused ja vastused palun väga lühidalt. I'll, I'll actually go to the last uh, speaker I.... mul on küsimus viimasele küsi-, eh, kõnelejale. see teie üleskutse, kutse interdistsiplinaarsusele. mul on teile selge küsimus, kas te usute, et äh, see, kuidas komisjon töötab, on äh, orienteeritud niimoodi, et meil oleks võimalik interdistsiplineersu-, interdistsiplinaarsust tagada. et kas on olemas piisav struktuur selleks, et seda interdistsiplinaarsust tagada, kas see praegune äh, raamprogrammi jaoks ette pandud struktuur ja see Äh, struktuur, millega on kõik need erinevad peadirektoraadid äh, kaasatud, kas sellega on võimalik tõesti tagada tõeline interdistsiplinaarsus? võib-olla äkki me peaksime selle ülesande andma kellelegi, kes on tõesti ka interdistsiplinaarselt võimeline töötama? Grazie, eh, la collega Ford. suur tänu ja kolleeg Ford, palun. Thank you very much. suur tänu kõikidele sõnavõtjatele. mulle, ma tahaksin eriti esitada küsimuse härra Šatokile. nimelt küsimus ja selle kohta, kuidas äh, oleks võimalik kliimaküsimusega tegeleda ja see on tõesti praegusel hetkel ka äh, meie kõikide eelarvet muutmas, ma saan aru, et terviseküsimus on teie jaoks kõige tähtsam. Te rääkisite siin ka kommunikatsioonitehnoloogiast ja ressurssidest ning teil tuleb tõesti leida teisi vahendeid umbes seitsekümmend viis protsenti. üleilmsete terviseprioriteetide puhul, kas te tõesti arvate, et teil on võimalik see kaasrahastamise määr seitsekümmend viis protsenti leida? Odi. kas keegi soovib veel sõna? härra Odi, palun. suur tänu, proua esimees. rääkides äh, teadusuuringutest, siis on meil siin üks ühine mure, nimelt Euroopa Liidu pakutav lisandväärtus. ütlen selle ausalt välja, sest et see tegelikult ei ole sugugi ilmselge. ja siin tekib selline põhimõtteline küsimus Äh, esitan küsimuse täna pärastlõunal ka volinikule, aga teie, kodanikuühiskonna esindajad, kas teil tõesti on tunne, et üheskoos kasutame me paremini ära äh, avaliku sektori raha teadusuuringute osas ja seda kõikidel tasemetel. mina tulin välja ühe ideega, millega kaasa ei mindud, aga kordan selle siiski üle, tahaksime, tahaksin korraldada auditi äh, Äh, avaliku sektori kulutuste osas teadusuuringutele, seda kolmel tasemel, äh, riik, Euroopa Liit ja siis regioonid, regioonide küsimus on võib-olla Prantsuse, Prantsusmaa osa spetsiifiline, aga igal juhul peaks siis selle tulemusena nägema, et milliseid kulutusi oleks võimalik paremini koordineerida või ära kasutada. ja siis need kakskümmend seitse kontrollikoda liikmesriikides peaksid vaatama, kas ei oleks võimalik midagi ära teha selleks, et lõpuks jõuda ka tõelise Euroopa teadusruumini. paketis, mis meieni on nüüd jõudnud, siis komisjon teeb ettepaneku, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal öö, äh, tullakse ka välja ettepanekutega Euroopa teadusruumi osas. meil on ka terve rida algatusi, projekte ja nii edasi ja me ei ole päriselt kindlad, et milline see üldine suundumus on, mitte küll Euroopa äh, Liidus äh, ega Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias ja kõikides dokumentides, vaid just nimelt nende kolme juhtimistasandi vahel, liikmesriigid, vabandust, Euroopa Liit, liikmesriigid ja siis regioonid. sest et väga erinevaid rahastamisvahendeid on ju teadustöö jaoks. nii et kas teie koha peal täheldate, et on puudu eh, teadusel rahastamistööst? kas me tõesti praegu loome sellist Euroopa teadusruumi, mida meil vaja oleks selleks, et meie kontinent ka tegelikult konkurentsivõimeline oleks? suur aitäh, härra Kelly, palun! Uh, suur aitäh! väga huvitavad ettekanded, äh, hindasin neid väga, eriti tahaksin tänada Taani eesistujat selle eest, et äh, kuussada teadustöötajat igalt poolt Euroopast kokku toodi, ma arvan, et see on hea algatus, sest et me peame kaasama kohe algusest peale võtmeeksperte selleks, et asjad saaksid õigesti korraldatud. me räägime siin väga suurtest rahadest. nagu räägiti, puudutab see interdistsiplinaarsust ja äh, seda tahaks, silmas pidades tahaksin rõhutada tervishoidu ning äh, seda ennetavat rolli, mida põllumajandus just näiteks äh, saab mängida tervishoiu edendamisel ja nii edasi. tahaksin kuulda selle kohta rohkem informatsiooni ja konkreetselt peame me üritama äh, toetada seda, et äh, rohkem toitu tuleks Euroopa Liidu seest, mitte väljaspoolt, sest et kõige parem jälgitavus on just Euroopa Liidu sees. Äh, ja see on midagi, mida me peaksime silmas pidama, et peale teadustöö tuleks tagada ka seda, et me oleme jätkusuutlikumad ning iseseisvamad Euroopa Liidus selle asemel, et sõltuda riikidest, kelle üle me ei saa samasugust järelevalvet teostada. ja tahaksin puudutada ka merendusteadust. paar nädalat tagasi oli siin näitus, mis näitas meile mere kasutamata potentsiaali ja ma arvan, et meil on siin võimalus maailmas juhi roll endale võtta, et kasutada ära need võimalused, mis on seal Äh, mis puudutab näiteks toidutööstust ja nii edasi, aga ka paljusid teisi valdkondi ja ma arvan, et me saame siin päris palju ära teha teadustööga. lõppkokkuvõttes me leiame uusi tooteid, loome töökohti ja nii edasi, rõhutades just neid aspekte põllumajandust ning merendust, aitäh! ci sono altri interventi, allora usiamo i dieci-dodici minuti che ci restano. kui rohkem sõnasoove ei ole, siis kasutame kümmet-kahteteist minutit, mis on meil veel alles, selleks et anda meie kõnelejatele võimalus vastata küsimustele või lisada midagi sellele, mida nad varem ütlesid. nüüd annan sõna kolleegile, äh, kolleegidele diskussiooni lõpetamiseks. professor Shadok, teil on paar minutit suur aitäh, kõigepealt tahaksin vastata küsimusele, mis puudutas seda, kas äh, äh, mudel, mis on sarnane sellele, mida kasutatakse kliimamuutuste puhul, saaks ka, seda saaks kasutada ka tervishoiu küsimuste puhul, eriti mis puudutab äh, vaesusega seotud haigusi. ma arvan, et see on hea mudel. praegu oleks märkimisväärne väljakutse koguda seitsekümmend viis protsenti rahastusest oleks ehk saavutatav viiekümne protsendine kaasrahastamise ettepanek ja see oleks kindlasti midagi sellist, mis oleks äh, tehtav ning atraktiivne. see rõhutab ka seda, kuivõrd äh, fragmenteeritud on äh, teadustöö tervishoiu valdkonnas, mis on seotud vaesusega seotud haigustega ja seda kogu Euroopa Liidus nii riiklike kui Euroopa pro programmide puhul ja sellest on hea näide Euroopa äh,, rahvusvahelisel tasandil, kus Euroopal tihtipeale ei ole äh, häält äh, selles osas, mida räägitakse vaesusega seotud haiguste kohta, sest et äh, on raske identifitseerida äh, individuaalset fookust äh, nende gruppide puhul, kes juhivad seda teadustööd Euroopa Liidu raamistikus. nii et ma jällegi usun, et see on midagi sellist, mis nõuab tähelepanu, kuidas arendada tippteadust Euroopa Liidus rahvusvahelisel tasandil, mis puudutab tervishoiu teemalist teadust. ja lõpetuseks tahaksin rõhutada seda, kuivõrd on jätkuvalt oluline, et toimuks koolitus siin valdkonnas, meil on vaja uut teadustöötajate põlvkonda, kes töötaks vaesusega seotud haiguste kallal, aga ei piisa lihtsalt sellest, et me investeerime äh, doktorantuuridesse ning postdoktoraalsesse õppesse, sest et muidu me lihtsalt koolitame teadlasi, kellel ei ole mingit karjäärikindlust, nii et äh, sama oluline on see, et me rõhutame karjääri, karjääri arengut, nii et me lihtsalt ei looks äh, mingeid koolitusskeeme, kuhu inimesed investeerivad kümme-viisteist aastat oma elust ja siis peavad lahkuma teadusmaailmast, sest et neil ei ole pärast seda mingeid selgeid perspektiive. Grazie, la parola ora madame Claudia Neuber. aitäh, äh, proua Claudia Neuber, palun alustaksin küsimusest, Prantsuse küsimusest. tuleks rohkem mõelda innovatsiooni peale. milline tõlgendus arusaamast on meil praegu, kui me kuulame, kui me kuuleme seda sõna innovatsioon? täna on meil Äh, kalduvus äh, mõelda, äh, et see puudutab kõrgtehnoloogilisi projekte pigem kui madala tehnoloogiaga või ilma tehnoloogiata toodete arengut. see puudutab intellektuaalomandi õiguse tugevdamist ja siis võib-olla antakse vähem ligipääsu tulemustele, avatud ligipääsu tulemustele. küsimus puudutab ka ligipääsetavust Äh, milline on äh, rahva ligipääs nendele toodetele, see puudutab seda tasandit, äh, kus see innovatsioon sekkub, kas see leiab aset pigem globaalsel tasandil või kohalikul tasandil. kui me mõtleme kohalikul tasandil, detsentraliseeritud energiatarne põllumajanduse peale ja seda on võimalik lugeda ka Horisont kahe tuhande kahekümnes Äh, ja minu jaoks on uus, et see, et täna puudutab see kõrge riskiga teadustööd ja innovatsiooni, et ja äh, siit võib lugeda, et me peame püüdlema kõrge riskiga innovatsiooni ning teaduste poole ja see tekitab paljuid küsimusi, palju küsimusi, eriti kui me mõtleme, äh, mis juhtus hiljutise avald- äh, äh, selle Hollandi teadlaste Äh, hiljutise publikatsiooniga, et see on äh, viiruse kohta, mis oli kakskümmend korda ohtlikum kui Hispaania gripp äh, kahekümnenda sajandi alguses. meil on väga andekad teadlased, aga mida siis sellise teadustega peale hakata? see puudutab ka seda rolli, mida me anname kodanikuühenduse organisatsioonidele ning tööstusele ning loomulikult on siin suur probleem tasakaaluga Äh, tugevalt äh, fokusseeritakse avaliku erasektori koostööle, äh, mitte niivõrd eraosalistele väljaspool tööstust ja küsimus on ka selles, kuidas me defineerime tippteadust. vähemalt Prantsusmaal on täna suur diskussioon teadlaste vahel, kuidas defineerida ja milliste kriteeriumitega defineerida tippteadust, nagu me kõik teame on teatud teadusvaldkondades tunduvalt lihtsam tippteadlaseks saada kui teistes valdkondades ja seda tuleks ka silmas pidada, aitäh. Grazie lei. La parola ora Claudia a Cristina Michelu. jah, suur tänu. ja nüüd Cristina Micheloni. suur tänu. alustan viimasest küsimusest. tervis ja toidu tootmise, põllumajanduse ja tervisevahelised seosed ning see, et kas peaks Euroopa tasandil rohkem toitu tootma. ja tegelikult ka sööta, sest väga raske on meie loomi ära sööta. väga tähtis on äh, tagasi võita need valdkonnad, mida on marginaliseeritud. ja niimoodi äh, rohkem toota toitu ja sööta, mida on vaja piirkondlikus mõttes. seda küsimust tuleks äh, rohkem esile tõsta, sest tema täht-, tähendust on vähendatud üleilmse põllumajanduse levimise tõttu. siis kalanduse osas tõesti tuleks ähm, kasutada ära kõik olemasolevad vahendid, ma olen nõus kõikide nende äh, muredega, mida on siin äh, tõstatatud, et meil on erinevaid programme, millega on üritatud koondada teadmisi ja optimiseerida vahendite kasutamist ma arvan, et paranduseks ruumi on veel küllalt, kuid tegemist on küsimusega, millega on hakatud tegelema. ja ma arvan, et uus ühine põllumajanduspoliitika, mis kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast jõustub, selle puhul on vaja näidata äh, ka igasuguste taotluste puhul tehnoloogilist äh, taset, nii et kui oleks võimalik kuidagi Horisont kaks tuhat kakskümmend uue ÜPP-ga ühendada, siis meil oleks võimalik ka vahendeid tõhusamalt kasutada. on veel päris palju, mida parandada, regionaalsed kulutused tõusevad aasta-aastalt võib-olla me peaksime tegema ühiseid pakkumisi ja sellega olukorda parandama. ja siis interdistsiplinaarsuse küsimus, ma ei maininud seda oma ettekandes, kuid see on väga tähtis selleks, et teadustulemusi ka kahes valdkonnas rakendada ma ei usu, et äh, põhim-, tegemist ei ole interdistsiplinaarsuse kui sellise küsimusega, vaid sellega, et kõiki Euroopa instituute, nende võimalusi ei kasutata ära, sest nad ei ole harjunud interdistsiplinaarselt töötama. Grazie a lei e, e ultimo intervento, Mr Andersen. Thank you. härra Andersen, palun viimasena. suur tänu. Just uh, to follow up on that uh,, uh, I think that ma arvan, ma ei ole ekspert, aga Euroopa minu teada oleks võimeline tootma ise toitu, mida meil on tarvis. aga meil on siin suured tõkked. ja meil tuleb tõesti tõsiselt uurida, kuidas neid kõiki probleeme ja tõkkeid kõrvaldada ja tagada jätkusuutlik tootmine sest siin on räägitud, et on probleeme tervisega, veekasutusega, nagu kolleegid mainisid. ja siia on kaasatud ka tegelikult merealased uuringud. siis kas ma usun, et komisjon on võimeline interdistsiplinaarset lähenemist tagama? kui te oleks minu käest seda aasta tagasi küsinud, siis ma oleksin teile äh, pigem eitavalt vastanud, kuid äh, see, mida komisjon nüüd on teinud Horisont kaks tuhat kakskümmend ettepanekuga ja need vastused, mida ta on saanud, selle puhul ma arvan, et on näha pühendumust äh, vähemalt üritada interdistsiplinaarsust. probleemiks on aga see, et äh, interdistsiplinaarsusel on tuleb defineerida, sest neid on väga palju erinevaid tüüpe. ja probleemiks on see, et on karistused ekspordi puhul ja me peaksime mõtlema, kuidas me oma projekte esitleme. et kas me lähtume seal tõketest, lahendamise ajast ja et kuidas me saaksime neid asju õiges suunas lükata. minu suuremaks probleemiks on see, et kui see nüüd väljapoole antakse ja kui me näeme, mis on juhtunud teenustega, mis komisjon on andnud äh, teistesse kätesse, siis neil on oma reeglid, oma toimimisviisid ja ma kardan, et see võib kahjustada teadusprogrammide ettevalmistamist, nii et äh, ma tõesti usun, et komisjon kuuleb meid ja et äh, komisjon tõesti üritab ka välja tulla uute lahendusvõimalustega. ning me oleme komisjonile teinud ka ettepaneku, et me tegelikult aitame välja töötada neid uusi mudeleid. suur tänu. ja kolleeg Mattias saab nüüd lõpetuseks sõna, et ähm, see arutelu kokku võtta. ja tõlgid on lubanud veel paariks minutiks jääda sõbralikult. <laughs> isiklikult tahtsin öelda, et meil on siin väga palju <laughs> erinevaid programme ja me peame tegelema nende ühiskondlike väljakutsetega ja nüüd kolleeg Mattias, palun. ma räägin erandkorras inglise keeles ja üritan teha võimalikult lühidalt. tahan tänada kõiki osalejaid ja tahaksin välja tuua ka need äh, tõsised küsimused, mida siin täna tõstatati. Need on, need olid väga huvitavad küsimused. meil on aega neid arutelusid jätkata hiljem. Need neli ettekannet tõid välja neli võtmetähtsusega küsimust, mida me ei saa eirata. kui me hakkame Horisont kaks tuhat kahtekümmet üle vaatama. meie arutelude põhiseks oli tervis, tervishoiud ja üleilmsed väljakutsed tervishoiule ning esimeseks küsimuseks ongi, kuidas saada hakkama üleilmsete terviseprobleemidega, millega me üritame tegeleda. ja me peame mõtlema ka sellele, kuidas hakkama saada nende probleemidega, mis alles suurenevad. me ei saa alati nullist pihta hakata. meil tuleb siiski teatud järjekindlust tagada kui me üritame vastata nendele uutele probleemidega, millega meil tuleb äh, silmitsi seista nende uute olude tõttu, milles, millega meid siin Euroopas vastandatakse. meil on juba olemasolevad probleemid, need, mis uuesti esile kerkivad ja probleemid, mis lihtsalt jäävad probleemideks ning AIDS-i ja HIV viiruse puhul äh, on need tõesti väga tähtsad ja ma tänan väga, et te selle küsimuse tõstatasite, sest me peame sellega tegelema. me ei saa oma silmi kinni pigistada nende probleemide ees ja lihtsalt vanu probleeme ära unustada, nii et tõesti tegemist on väga tähtsa küsimusega. see küsimus meile tõstatas Claudia Neubauer et komisjon on Horisont kaks tuhat kakskümne puhul keskendunud äh, paradigmale, mis oli üheksakümnendatel aastatel väga tähtis, kuid mis ei ole enam nii tähtis. nimelt äh, see, kuidas äh, avalikkuses aru saadakse teadusest üheksakümnendatel aastatel äh, oli üks mudel, kus öeldi, et teadusel ja kodanikuühiskonnal ei ole mitte midagi panustada teadusesse ja poliitilisse töösse. pärast seda on aga välja töötatud kaks uut äh, paradigmat, äh, üks, mis puudutab ka kodanikuühiskonna kaasamist ja teisel pool äh, teaduse kaasamist ühiskonda. nii et kui me räägime teaduslikest väljakutsetest, tuleb meil tegeleda ka ühiskonna ja kodanikega ning äh, nendega, kellelt me ootame vastuseid probleemidele, millega meil tuleb tegeleda. see on meie põhiliseks eesmärgiks. nii et me ei tohi kodanikke ära unustada, samamoodi nagu ka kodanikuühiskonna dimensiooni. kolmas küsimus, mille tõstatas äh, Kristiina Micheloni ma arvan, et tõesti tegemist on väga tähtsa küsimusega, ta tõstatas selle, kui ta rääkis põllumajandusest. küsides meilt, et millised on eh, head eh, avaliku sektori investeeringud, tegemist on tõesti väga üldise ja vastuolulise küsimusega. mis on hea investeering, kui me räägime avalikest investeeringutest, ükskõik millises valdkonnas või millisest väljakutsest? see on tegelikult ju see asi, millega meil tuleb tegeleda. ja sellega seotud raske küsimus, mille tõstatas Jan Andersen ja see on ka sellega väga seotud. kui me räägime avaliku sektori investeeringutest, eelarverahadest, interdistsiplinaarsusest äh, ja kodanikuühiskonna väljakutsetest äh, ei tohi me, me siin äh, hakata silma puru ajama selles osas, et lihtsustamine tähendaks seda, et me vähendame ühiskonna komplekssust, see on areng, mida me kohe kindlasti ei taha toetada. nii et suur tänu, suur tänu kõigile nende panuste eest, ma arvan, et meie ees seisab suur töö. Te tõesti tõite välja kõik need väljakutsed. ja suur tänu, et te tegite seda nii lühidalt ja nii huvitaval moel. ma loodan, et meil on võimalik nende küsimuste arutamist jätkata. suur tänu kõikidele kolleegidele, kes panustasid ka sellesse väga huvitavasse arutellu. suur tänu kõigile, suur tänu ekspertidele, suur tänu kolleegidele ja me jätkame kell viisteist.